grazie commissario e iniziamo subito il giro delle domande a ping pong. aitäh, härra volinikukandidaat, me läheme kohe pingpongi mängu juurde ja Peeter Liise, palun. suur tänu, härra esimees, lugupeetud volinikukandidaat, suur tänu teie selgete sõnade eest. Teie majandushuvide deklaratsioon on äh, korrektne ja võin ka Katlin van Bremti küsimusele vastata. mul on äh, e-, email e meie peasekretärilt Klaus Vellelt äh, koos vastava peadirektoraadi sekretäriaadilt, et seal oli parlamendipoolse veaga tegemist ja siin ei ole mitte mingit pistmist voliniku majandushuvide deklaratsiooniga ta oli praegu nii kena ja ei süüdistanud parlamenditeenistusi, aga ma arvan, et me peaksime seda tege-, teadma siiski. räägime nüüd aga majandus, nüüd räägime aga kliimast. Te olete tõesti pühendunud kliimamuutustele, aga te teate, et mõned inimesed isegi siin kojas leiavad, et see probleem on liialdatud ja et inimesed ei ole põhjustanud kliimamuutusi. kuidas te kavatsete vastata nendele inimestele? Thank you very much for the I think aitäh selle küsimuse eest. tuhande üheksasaja kaheksakümne kaheksandal aastal, kui ÜRO kliimapaneel asutati, sellest ajast saati on ta teinud väga head tööd, on, on kor-, kokku pandud viis raportit, mis kõik ütlevad, et kliimamuutused toimuvad ja et kliimamuutused toimuvad inimtegevuse äh, mõjul. üle kahe tuhande teadlase töötavad ÜRO raames selle küsimusega, nad teevad seda tööd pidevalt ja Euroopa Liit on ka rahastanud väga palju selle valdkonna alast uurimistööd. nüüd Horisont kaks tuhat kahekümnega on meil võimalik ka seda teadustööd toetada, nii et tõendid on meil täiesti selged ja me näeme, et aastad muutuvad järjest äh, soojemaks ja see on täiesti ilmselge. ka ookeanid muutuvad äh, soojemaks, äh, jää sulab. ja me tegelikult näeme ka neid katastroofe, mis kliimamuutustest tulevad iga päev televiisorist. nii et me peame teadvustama, mida teadlased on äh, leidnud, aga siis tuleb meil see kõik ka poliitikatesse ümber kujutada poliitilisel tasandil. ja me peaksime tõesti olema äh, väga ambitsioonikad selles töös. me peame väga palju ka teavitustööd tegema ühiskonnas, sest need, kes äh, räägivad, et kliimamuutusi ei ole, on väga jõulised ja meedia kajastab neid. Need, kes aga ütlevad, et äh, kliimamuutused toimuvad, on tihti väga tagasihoidlikud, nii et tõesti, mina oma kõnedes kavatsen alati selgitada, kui tähtis on kliimamuutuste vastane võitlus äh, ja kavatsen välja tuua ka kõik selle, äh, mis see endaga kaasa toob, nii et ma kavatsen selles valdkonnas väga aktiivne olla. aitäh ja nüüd saab proua Van Bremt sõna. jah, härra Liise, ootame siis õiguskomisjoni hinnangu ära, ma ei hakka praegu sellest emailist rääkima. komisjon äh, nii, volinikukandidaadile on mul küsimus äh, huvide konflikti vastu ja see huvitab kogu Euroopa üldsust. natukene aega tagasi te teatasite, et need aktsiad, mis teil Petrolifa tukas on ja Petroloosis Kanasis, et te olete neist loobunud. ma tahaksin teada ja palun vastage, kas jah või ei. kas te võite kinnitada, et teie poeg oli veel paar päeva tagasi mõlema firma nõukogus ja kas te olete tema nüüd äh, pannud sinna esimeheks ja kas äh, kak-, mõlemas firmas on osanikuks ka firmad, mille omanik olete teie ja üks teie sugulastest kas te saate kinni pidada sellest lubadust, et te ütlesite, et te ei saa võtta üle portfelli, kus teil on perehuvid või isiklikud huvid? Will... aitäh selle küsimuse, ma selgitan kohe. ma ei kavatsenud alguses energiavolinikuks hakata, aga kui ma sain teada, et minule antakse energiaportfell, siis ma otsustasin müüa oma aktsiaid. ei, minu naisel ega minu poegadel pole enam aktsiaid nendes ettevõtetes. kummaski ettevõttes ega ka mitte üheski teises ettevõttes, mis on seotud nende ettevõtetega. võin teile seda kinnitada ma olen öelnud, et mul ei ole huvide konflikti. miks? sest tegemist on kahe ettevõttega, mis on Euroopa mõõtmes väikesed ettevõtted, seal on vähem kui viiskümmend töötajat ja tegemist on logistikaettevõtetega, tegemist on uute ettevõtetega, nad ei müü kütust, nad ma olen teile öelnud, et ei ole huvide konflikti, aga ma ütlesin, et ma müüsin ära oma aktsiad, minu poeg astus nõukogust tagasi, nii et ei minu naisel, minul ega minu poegadel ei ole ühtegi ametikohta nendes ettevõtetes ega ettevõtetes, mis on nende ettevõtetega seotud. see on täiesti selge, et minu perel ei ole mitte mingit isiklikku huvi nendes ettevõtetes. E aitäh! ja nüüd kolleeg Kööling. aitäh, härra Kaniete. nelikümmend protsenti on meil heitmete vähendamise eesmärk. praegusel hetkel me oleme aga vähe saavutanud Äh, nendest eesmärkidest ja ka nendest kliimaeesmärkidest, mis on aastast kaks tuhat viiskümmend paika pandud. meil on kliimaeesmärgid ka partneritel ja ÜRO kliimapaneelil. kas te olete nõus Euroopa kahe tuhande kolmekümnenda aasta heitmete vähendamise eesmärgi üle vaatama pärast Pariisi konverentsi selleks, et äh, arvestataks äh, seda, milleks erinevad liikmesriigid on võimelised? That... ma arvan, et see ettepanek, mis on kahe tuhande kolmekümnenda aasta paketis, on tasakaalus. nelikümmend protsenti eh, heitmete vähendamist, kakskümmend seitse protsenti alternatiivseid energiaid ja kolmkümmend protsenti energiatõhusust härra Juncker ütles, see on tõesti absoluutne miinimum ja ta soovib, et see jääks sinna niimoodi paika tema ametiperioodi ajal. tegemist on väga selge tasakaalus paketiga kõik sektorid peavad pingutama sellega, et seda eesmärki täita. juhul, kui kui me nüüd seal Pariisi konverentsil peame läbirääkimise kõikidega, kõikide osapooltega ja suudame kokku leppida veelgi suuremate eesmärkide osas, siis ma ei kavatse olla äh, nendele vastu. otse loomulikult komisjon ei kavatse olla siin komistuskiviks äh, selleks, et kliimaeesmärke veelgi tugevdada. kui see aga juhtub, peame me arvestama ka sellega, milline on olukord ja me peame mõtlema ka selle peale, kuidas me siis äh, saame kinni pidada oma kohustustest, sellepärast et äh, heitmetega kauplemise süsteem võib siis äh, investeeringutele ohuks sattuda. me peame ka vaatama, et meie tööstusvaldkonnad jääksid konkurentsivõimeliseks ja meil tuleb ka väga ettevaatlikult ka vaadata neid kohustusi minevikus ei olnud kõik väga selge, peame olema ettevaatlikud äh, laenudega ja ma kavatsen volinikuna väga täpselt vaadata, mis on nende laenude kvaliteet, mis on äh, investeeritud selleks, et äh, heitmete vähendamise eesmärki täita. aitäh, järgmisena kolleeg Gerbrandi, palun. Uh, suur tänu, härra esimees, härra Kaniet, äh, kliimameetmete ja energiaküsimuste äh, portfell võib olla kõige olulisem kõigist äh, portfellides kolleegiumis ja ma pean ütlema, et mulle eriti ei meeldinud, et need kaks teemat kokku pandi. kuid nagu volinik ka ütles, siis kliimaolukord on kõige olulisem küsimus äh, ja võib-olla tõepoolest on siin mõistlik käsitleda energia ja kliimaküsimusi koos. see võib tuua kaasa isegi positiivseid külgi, kui õige inimene sellega tegeleb. nii et võtmeküsimuseks on nüüd, kas teie, härra Kaniete, olete õige inimene nende küsimustega tegelema? huvide konflikt on äärmiselt äh, oluline äh, küsimus selles ja et teie olete olnud äh, Äh, olete osalenud äh, selle valdkonna ettevõtetes, äh, siis te ei ole võib-olla kõige parem inimene sellega tegelema. palun veenge mind, et te tõepoolest ka hoolite kliimamuutustest ja olete pühendunud sellele valdkonnale. ma püüan teid veenda. aga ma ei tea, kuidas seda või ma loodan, et ma suudan seda teha ma olin Hispaania keskkonnaminister ja tollal olid mul ka need osakud neis väikestes ettevõtetes. ja siis tegin ma koostööd volinik Hedegaardiga, et võidelda kliimamuutuste vastu. ma võitlesin selle eest, et kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks seataks väga kõrged kliimaeesmärgid. Hispaania äh, sai rohelise rühma liikmeks äh, minu äh, toetusel, ma olen alati toetanud taastuvenergiaid, energiasäästu. nii et mina olen alati võidelnud kliimamuutuse vastu. ma usun, et kliimaküsimused, kliimamuutus on kõige, kõige keerukam probleem, mis maailma ees seisab. me äh, töötame ÜRO katuse all, meil on äh, erinevaid konventsioone, me peame kokku leppima kahesaja riigi vahel ja see on väga keeruline poliitikud ei tohiks alati mõelda lühe, lühikeses perspektiivis, vaid nad peaksid mõtlema pikas perspektiivis. kliimapoliitika on pidev poliitika ja ma olen sellele väga pühendunud, ma olen seda ka varem olnud, ma ei ole kunagi olnud seotud äh, nafta ammutamisega. ma, mul on kaks osakut olnud äh, ettevõttes, mis, mis tegeles nafta ladustamisega, aga ma olen alati võidelnud energiasäästu eest, taastuvenergia äh, eest ja kliimamuutustega võitlemise eest. ma olen äh, seda teinud minevikus ja kavatsen ka tulevikus teha. E suur tänu. palun proua Rodriguez Rubia. suur tänu, härra esimees, härra äh, Riskaniete mul on äärmiselt piinlik äh, veel kord sellel kuulamisel viidata teie perekonnale ma ei teeks seda, kui see poleks täiesti eh, hädavajalik eh, välja selgitada, et teie perekonnal ei ole eh, mm, majanduslikke huvisid, mis on seotud selle valdkonnaga. Te olite seotud ettevõtetega Tukar ja Petroloog ning samuti mm, on räägitud viimastel päevadel sellest, et teie üks sugulane on mm, seotud naftaettevõtetega minu üks lähedane inimene, üks sõber, kes õppis topograafiat, kui, kui ehituskriis, kui majanduskriis tekkis, õppis ta midagi muud. hakkas õppima, hakkas õppima päikeseenergiaga seotud, päikeseenergiaga seotud päikeseenergia kasutamist ja teie Teie valitsuses viibimise ajal valitsus otsustas äh, toetuse päikeseenergia kasutamisele ära kaotada. suur tänu teile, proua saadik, küsimuse eest. kõigepealt ma eh, eh, sugugi mitte eh, kiire loomu, kiiresti ei loobunud neist aktsiatest. kui härra Juncker ütles mulle, et ta pakub mu välja kui volinikukandidaadi kliimamuutuste küsimustes samal hetkel otsustasin oma aktsiad müüa, et olla, et olla võimalikult läbipaistev ning sõltumatu. kõige olulisem ongi selle juures läbipaistvus. teiseks, mina ei eh, ole, ma olen siin selleks, et te otsustaksid eh, te selle üle, kas ma olen väärt seda, et olla volinik ning äh, volinikud ei sõltu sellest, mis toimub nende eh, koduriikides, me eh, vastutame Euroopa huvide eest. nii et kui Hispaania, eh, see on poliitika, mis võib olla ekslik või mitte mina pean äh, nõudma, et, et Euroopa poliitika oleks võimalikult sidus, et Euroopa poliitika äh, oleks, äh, oleks ka taaskasutavate energiate, energiasõbralik, et, et transpordiküsimused oleks lahendatud, et inimestel oleks ligipääs taaskasutatavatele energialiikidele ning võin teile öelda, et Hispaanias taaskasutatavate energialiikide hulk on seitseteist koma üks protsenti kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ning eh, eh, kakskümmend protsenti oli eesmärk kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. seega Hispaania on üks riikidest, mis praegusel hetkel, eh, mis, millel on kõrged eesmärgid ja mis liigub õiges suunas, kuid ma rõhutan teile veel kord, mina olen vastutav europoliitika eest, pean välja selgitama parimad ning muuseas pean tegema kõik selleks, et oleks ühtne äh, Euroopa toetus taaskasutatavale energialiikide kasutamale võtmisele, et ei oleks äh, äh, mingisuguseid moonutusi liikmesriikide vahel ning seda on vaja, seda tehe, selle tegemiseks on vaja tugevdada ühisturgu. Adesso la parola al collega Icaut. suur tänu, härra Icaut, palun. suur tänu, härra esimees, härra Kanjete. kas te kas te saaksite täpsustada, kuidas teie väimes on seotud kõigi nende ettevõtetega? Because that I consider family as well and I hope you do. sest äh, ma arvan, et ka tema kuulub perekonda, ma usun, et ka teie olete seda meelt. ja teiseks, lähe-, teil läheb alati päris kaua aega, et lõplikult selgust äh, tuua ähm, Äh, küsimustesse, näiteks kui petro-, Petroloogis Kanaaris äh, ähm, te olite äh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal sõlmis kokku, kokkulepe, te olite tollal juhatuses kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, kui see päevavalgel tuli, siis te, siis te ütlesite, et ei teadnud sellest midagi, kuidas see võttis nii kaua aega? miks, miks see võttis nii kaua aega teile, et, et ähm, müüa ära need osakud, kui te nimetati energiavoliniku kandidaadiks? kuni mind ei olnud ametis äh, või äh, kandidaadiks nimetatud, ei olnud mul mingit huvi neid osakuid ähm, ära müüa. Äh, sellest hetkest, kui ma teadsin, et minust võib saada volinik, siis otsustasin ma nad maha müüa. seal ei olnud mitte mingit huvide konflikti, ma olin sellest teadlik, et seda ei ole, aga selleks, et ei oleks vähimatki kahtlust, ma läksin veel kaugemale, kui nõutav on, et ei tekiks isegi muljet huvide konflikti, konfliktist. ma otsustasin sellepärast ähm, maha müüa ja minu sugulane ka lahkus juhatusest. volinikukandidaadi äh, finantshuvide deklaratsioonil küsitakse, mis on minu finantshuvid ja naise, minu abikaasa finantshuvid. ja ma võin teile öelda, et ei minul ega minu abikaasal ei ole mitte ühtegi nende ettevõtetega seotud finantshuvi, mitte ühtegi osakut, mis on mõnel teisel inimesel äh, see ei ole küsimus, küsimus äh, on äh, siis äh, väiksemas perekonnaringis ja te teate, et seal mingeid probleeme ei ole, ma hakkasin tegutsema kohe, kui teadsin, et ma olen nimetatud volinikukandidaadiks ja ma ei teinud seda varem, sest varem ei olnud see võimalik. ja ka osakute müümine võtab mõned päevad aega, sest et tegemist on ju äriühinguga ja ma võin öelda julgelt, et mul ei ole huvide konflikti ja minu naine ega minu pojad ei ole seotud selle äriga ega ka mitte ühegi muu ettevõttega, mis tegutseks naftasektoris. Eh, aitäh, härra Pedicini. aitäh. ma istun siin, härra esimees härra Kanjete. me rääkisime siin teie perekonnast, aga mina räägiksin nüüd oma perekonnast. nii minu perekond kui kogu minu rahvas elab äh, piirkonnas, kus kasutatakse frackingut äh, juba kakskümmend aastat, seda kasutatakse siis nafta ammutamiseks ja meil on äh, väga suur noorte tööpuudus, aga ka üldiselt väga suur tööpuuduse määr meil on suured probleemid saastega, vesi on saastatud, põhjavesi on saastunud, selle all kannatab ka turismisektor. meil on ka äh, väga suur arv vähijuhtumeid, mis on seotud äh, polütsükliliste süsivesinikudega. ma tahaksin teada, mida te kavatsete selles suhtes ette võtta, Ehm, ja mida, kuidas te kavatsete aidata neid Euroopa kodanikke? nagu te väga hästi teate, härra saadik, eh, aluslepingud annavad eh, liikmesriikidele eh, absoluutse õiguse kasutada selliseid energiaallikaid, mida nad soovivad, see on liikmesriikide pädevuses. Euroopa Komisjon, Euroopa Liit on teinud soovituse et et, et kui sellises hoidus, et kui liikmesriigid frackingut kasutavad, tuleb seda teha võimalikult kõrgete keskkonnaalaste garantiidega. ning äh, praegusel hetkel on lihtsalt soovitus esitatud. kuid lisaks sellele on kasutusele võetud teadusvõrgustik, et analüüsida kõiki äh, äh, kogemusi, mis on saadud kildagaasi ehm, ehm, kasutusele võtmisest eh, liikmesriikidest ja ka mujal, et eh, millised tagajärjed seal võivad olla. vastavalt eh, selle analüüsi, analüüsi mm, kokkuvõtetele saan ettepanekud Euroopa Komisjonile, et kasutusele võetaks ehm, Euroopa normid Äh, äh, kildagaasi frakkimise ja äh, kasutusele võtmise kohta kõigi keskkonnaalaste garantiidega. seega me analüüsime praegu häid tavasid kogu maailmas, millise mõjuga on see ökosüsteemile, mis toimub, mis toimub näiteks ähm, <clears throat> pinnaveega Eh, ning eh, sellega seoses võtame kasutusele juba eh, seadused, mis on kõigile kohustuslikud. see ei ole selge, sest liikmesriigide pädevused on selgelt välja töötatud, kuid samas on ka välja selgelt öeldud, millised on komisjoni võimalused ja pädevused keskkonna ja looduse kaitseks. aitäh. Pilar del Castillo, palun. suur tänu teile härra volinikukandidaat. suur tänu selle eest, kui selgelt äh, te sõna võtate, kuid millist, kui oluline on teie jaoks äh, võitlus kliimamuutuste vastu ning äh, samuti ka energiaküsimuste vastu, ilmselt on neid veel mitu, kes hakkavad teie perekonnast rääkima, kuid kokkuvõttes oleme me suutnud ju selgeks teha, et ei ole olemas Eh, huvide konflikti, mitte ainult sellepärast, et teie seda ütlete, vaid ka juurikomisjon on seda öelnud, nii et hakkame rääkima nüüd eh, sisulistest küsimustest. tahaksin rääkida energiasõltuvusest. ei ole vähematki kahtlust, et energiasõltuvus eh, on seotud olema adekvaatsete struktuuride puudumisega ning samuti ka nii-öelda intelligentsete võrgustike Äh, kasutusele võtmise küsimusega. meil, milliseid, äh, meil on olemas ju mitmesugused äh, instrumendid, kuida milliseid saaks komisjon veel kasutusele võtta, et garanteerida, garanteerida näiteks energia, nende energiapunktide ühendused. suur tänu! selleks, et on vaja energiajulgeolekut, on vaja ühtsust, Läänemeri, Vahemeri Eh, meil on vaja integreeritud intelligentset energiavõrgustikku, et eh, saaksime selle integratsiooni võimalikult hästi ära kasutada. lisaks sellele on miinimumkohustused, mis mingil hetkel paika pandi kahe tuhandendal aastal Barcelonas, mis eh, pani paika selged eesmärgid ehk siis miinimum eh, miinimumühenduspunktide eh, küsimuses. ja eh, ning praegusel hetkel on muidugi üks suur erand, milleks on Pürenee poolsaar, me oleme nii-öelda energiasaar, seega eh, peame garanteerima, et, et, et Äh, toimuks dialoog, komisjon teeb seda, et regulee-, Prantsuse ja Portugali ja Hispaania reguleerivad asutused äh, teeks kõik selleks, et see äh, blokaad lõpeks ning teiseks üritatakse energiaühendusi üle Püreneede luuda, kui luua kuni tuhande kaheksasaja megavatini, kui ta selliseid projekte, mis arenevad edasi väga aeglaselt näiteks äh, Viskaia lahe ümber, äh, mis äh, tähendab seda, et on vaja suurt poliitilist jõupingutust Euroopa Komisjoni poolt, sest see on tihedalt seotud finantseerimisküsimustega ning samuti ka kommunikatsioonide küsimusega. sest praegusel hetkel Connecting Europe'i finantseerimine ei ole piisav, peame invest-, kaasama Euroopa Investeerimispanga ja me peame eh, suutma leida lisafinantse eh, ka energiaühenduste parandamiseks. Eh, aitäh, järgmisena on sõna härra Krootal. suur tänu, härra Kaniete, viimastel päevadel, nädalatel on teie perekonna seosed naftatööstusega äh, Ähm, olnud kõigi inimeste suus nii siin kojas kui väljaspool, nüüd olete jällegi muutnud oma finantshuvi deklaratsiooni, jah, parem hiljem kui mitte kunagi, aga tuleksin sellega heitkogustega kauple, kauplemise juurde. edasi, ähm, müügi edasilükkamise puhul ähm, olete te ka oma arvamusi muutnud, kas te arvate, et äh, turureservi peaks varem või kasutama või alles kahe tuhande kahekümnendal aastal. ma tahaksin sellele vastust ja mis puudutab teie perekondlikke sidemeid, siis selle üle me juba arutanud, aga võib-olla saaksite siiski veel natuke selgitada neid teie perekonnasidemeid ettevõtetega. Das ist eine schwierige Frage, wenn ich würde lieber auf Englisch antworten see on väga raske küsimus, parem vastan äh, inglise keeles, ütleb kõneleja, sest äh, minu saksa keel ei ole nii hea. kõigepealt tahan öelda, et minu meelest on Euroopa Liidu siseturg äh, suurepärane süsteem, sellel võivad olla teatavad probleemid, aga see toimib, see on väga tõhus vahend Äh, teel süsinikuvaese majanduse poole. E, nii et ma pooldan igati seda ideed. küsisite äh, turu sta-, stabiilsus äh, meetme kohta, jah, see on samuti väga oluline instrument äh, et äh, teatud heitkogused oleks reservis. Äh, aga küsimus on selles, kuidas edasi liikuda. minu hirm on, et äh, et edasilükkamise puhul võime me turule saata vale signaali. see, selle juures on oluline, või see tähendab, et kui ma saan teie koja toetuse, siis me liigume komisjonis, ma toetan komisjoni kindlasti seda, et me stabiilsusreservi edasi äh, arendaksime, aga edasi, häid kogustega kauplemise edasilükkamine tähendaks turumoonutust ma loodan, et ma saan parlamendilt täieliku toetuse selle, selle meetme rakendamiseks on ja see on muidugi väga keeruline teema, aga see on minu arvamus. aitäh, kolleeg Kotšakovitš, palun. suur tänu, härra äh, esimees, härra Kaniete äh, ma paluksin teil lühidalt tutvustada, mida teie Euroopa Komisjoni volinikuna plaanite teha, et tagada Euroopa Liidu sõltumatus toorainete tarnija, toormete tarnijatest. Te rääkisite äh, energiaühendustest, aga ma tahaksin teilt täpsemalt teada, millised plaanid on komisjonil selles valdkonnas ma tahaksin ka küsida, kuidas kasutada kohalikke ressursse ja tooraineid, kuidas seda edendada. ja veel üks küsimus, kuidas saab Euroopa majandus eh, hei-, kuidas seda mõjutab heitkogustega kauplemissüsteemi reform? kas majanduse võimekus suureneb selles vallas või eh, hoopiski väheneb? kõigepealt ma arvan, et selleks, et tagada energiaturvalisus, on meil vaja mitmekesistada oma energiaallikad, me ei saa olla sõltuvad ühest tarnijast, näiteks gaasitarnijast ja selleks on meil vaja palju erinevaid energiaühendusi. meil on vaja välja arendada lõunakoridor. on selge, et South Streami projekti ei saa jätkata äh, ilma et äh, järgitaks igati Euroopa õigustikku. sest see, selle projekti lõpuleviimine sõltub ka kolmandatest äh, osapooltest, see on äh, kindlasti komisjoni prioriteet ja selleks, et need ühishuviprojektid lõpule viia, on meil vaja mobiliseerida ka vahendid tõukefondidest, meil on praegu see võimalus, et äh, eraldada vahendeid tõukefondidest selleks, et lahendada probleeme kliima ja energia sektoris, me peame tegema või me peame püüdlema selles suunas, et liikmesriigid seda teeksid. nüüd, äh, mis puudutab heitkogustega kauplemise süsteemi, kuidas tagada, et meie tööstus on konkurentsivõimeline? meil on äh, seal äh, Äh, teatav äh, tasuta heitkoguste äh, süsteem. me peame mõtlema, kuidas seda optimaalsemaks kujundada, kuidas seda süsteemi muuta, nii et meie ettevõtted jääksid konkurentsivõimeliseks, aga samas peame mõtlema ka neile riikidele, kes tahavad toetada äh, Äh, oma energiatootmisjaamu ja peame leidma viisi, kuidas neid ka rahaliselt toetada. aitäh, kolleeg Peterson, palun. aitäh. aitäh, esimees minu silmis äh, seisab äh, Euroopa täna kahe suure katsumuse eest, esiteks äh, toime tulla kliimamuutustega ja samas parandada meie energiaturvalisust, kasutades rohkem taastuvenergiat ja vähendada imporditavate kütuste osakaalu. nüüd taastuvenergia tootmise potentsiaali suurendamine kogu Euroopas näiteks tuulikud avamerel, Põhjamerel, kuidas, kuidas te saate tagada, et need puhtad taastuvenergiaallikad, neid ka tõesti kasutatakse, neid ka eksporditakse. kuidas teie isiklikult kavatsete tagada, et äh, toimib tõeline energia siseturg, äh, mille kaudu saaks lahendada need kaks olulist äh, probleemi? aitäh! suur tänu selle küsimuse eest. me seisame silmitsi suurte probleemidega taastuvenergiaallikate kasutamisel. kõige suurem probleem on aga siin see, et meil ei ole hästi toimivat siseturgu. meil ei ole intelligentseid võrgustikke, et kasutada täielikult ära need võimalused ja me peame investeerima ka see, või siis arendama välja ka see seadusandluse, et äh, meil oleks tõeliselt toimiv siseturg. selleks, et ka energiatootjad koordineeritult liikuksid ühes suunas, siis oleks meil ka võimalik võimekust tõsta. me peame tegutsema ka piirkondlikul tasandil, näiteks Põhja-Euroopas et seal toetada selliseid projekte kui näiteks äh, ava, avameretuulikute äh, äh, võrgustiku Põhjameres me peame seda Euroopa tasandil edendama, et meil tekiks üle-Euroopaline energiavõrgustik. me peame toetama piiriülest koostööd, koordineerimist ja me peame püüdlema tõelise ühtse siseturu poole. aga kui me ei arenda välja võrgustikke, siis äh, taastuvenergia probleem jääb, sest et äh, meil on äh, sellisel juhul vaja väga palju varusüsteeme, et taastuvenergiat kasutada, nii et väga oluline energiavõrgu väljaarendamine. samas me peame äh, aga samas tuleb äh, ka teisi energiatootmis, äh, ka teistel energiatootmisel võimalustele keskenduda. suur tänu! Lopez Merveio, suur tänu, härra Kanjete ma oleksin äh, äh, soovinud teiega pikemat arutelu pidada, kuigi olen kõigest naine. Äh, täna me pole meil eriti palju aega. Teie valitsus kaotas ära, kaotas ära taaskasutatava energia liigid Hispaanias ning lubas frackingut ja nafta puurimist Kanaari saartel ning äh, Eh, samuti ka ründas, eh, võttis ära toetuse inimestelt, kellel on ehm, majanduslikud raskused, nende ligipääsu reeglid energiale. Eh, peale selle teeb olel-, puudub legitiimsus selle ametikoha jaoks. Teie huvid muutuvad iga päevaga. paar päeva tagasi ütlesime, et teile makstis Rahvapartei palka, kas teil on veel midagi ära läinud, meelest ära läinud? Teil on äh, samuti olnud ka äh, igasuguseid äh, imelisi sissetulekuid, võib-olla peaksite neist täna rääkima. Te olete ka, ka Holland, Hollandis ühe ettevõtte osanik. kallid kolleegid, palun pidage kõnest kinni. ma ausalt öeldes ei saanud aru, mis teie küsimus oli, kuid üritan teile siiski vastata. ja ütlesin seda enne mina volinikuna ei esinda ühtegi valitsust ega ühtegi poliitikat, vaid kaitsen Euroopa poliitikat, kasutatavaid energiapoliitikaid ning samuti ka, eh, eh, samuti ka taastoodete energialiigide eh, kasutusele võtmise toetamist nii, et see, et ei tekiks eba Eh, võrdsus Euroopa Liidus. tahaksin reguleerida siseturgu, et välja töötada toetuste süsteem taaskasutatavatele energialiikidele, et ka hoiaks, eh, heiduks, et ei tekiks selliseid eh, probleeme, mis tekkisid Hispaanias, mitte selles valitsuses, kuhu mina kuulusin, vaid eelnevates valitsustes, kes äh, andsid eh, ebaproportsionaalseid toetusi, mida polnud võimalik eh, säilitada. sellega seoses Euroopa tasandil kavatseme luua sellised reeglid, et eh, oleks turupõhised reeglid, et mis oleks ühtlane kogu liikmesriigi, kõikide liikmesriikide jaoks, see peaks aitama kaasa konkurentsile ning samuti eh, ka eh, eh, intelligentsete energiavõrkude kasutusele võtmisele ning sellele kavatsen ma pühenduda volinikuna, välja töötada ambitsioonika poliitika, et ära hoida energiakriisid, me kavatsen toetada taaskasutatavate energialiikide kasutusele võtmist ning nende toetamist, et Euroopa vähendaks oma tohutu suurt sõltuvust gaasitarnetest eh, välismaalt, eh, eriti suur on mõningates liikmesriikides. ma kavatsen välja arendada Euroopa poliitika ning eh, teen parima, et aidata kõiki liikmesriike, ka neid, kellel minevikus on olnud probleeme. kolleeg e Rassi, palun. suur tänu, härra esimees härra Kanjete. üks Euroopa Parlamendi äh, suuri põhimõtteid on läbipaistvus. kui ma vaatan äh, teie CV-d, kui te olite keskkonnaminister, siis te andsite Repsolile naftapurimise õiguse Kanaari saarte lähedal, kaks viga, te saite äh, kümneid taotlusi dokumentidele ligipääsuks, et aru saada, kuidas äh, Äh, äh, kuidas sellisene luba anti, te lükkasite kõik selle tagasi. teiseks, äh, te lasete teha selliseid ummisi ka Vahemeres, kuigi kõik institutsioonid, turismiettevõtted ja nii edasi palusid, et seda ei tehtaks. nüüd kõik, mis puudutab seda, kui, kui ebastabiilsed on naftaplatvormid, siis kui suurt, väga me saame teid üldse Ehm, eh, kui väga saame me teid usaldada. suur tänu. ma ei olnud tööstusminister ja mina ei olnud see, kes otsustas nafta ehm, katsepuurimist kasutas, ehm, läbi viia lasta. seda tegi tööstusminister. mina eh, lasin teha lihtsalt keskkonnahinnangu. Hispaania on õigusriik ning eh, ning mõjuhinnangud viivad läbi eksperdid ning eh, keskkonnaeksperdid teevad selliseid hinnanguid, kui hinnangud on positiivsed, siis antakse luba, kui nad on negatiivsed, siis ei anna. ma, mina kui keskkonnaminister ei lubanud eh, ehitada suurima, eh, suurima naftat töötlusettevõtte Hispaanias, sest keskkonnahinnang oli negatiivne ning kui äh, võetakse vastu otsuseid äh, keskkonnaküsimustes äh, ja need on poliitilised, siis see ei toimi, mis puudutab aga nafta otsimiseks läbi viidud puurimisi avamerel, siis see direktiiv oli hea direktiiv, mis kaitseb ökosüsteeme Äh, jälgin, kuidas see direktiiv toimib ja vaatan, kas tuleb seda parandada ning ettevaatusabinõusid suurendada või mitte. see on tõsi. ning kui mina olin keskkonnaminister, lasin töötada ekspertidel ning jälgisin alati nende arvamust. ma ei võtnud vastu poliitilisi otsuseid, et toetada sõpru või kolleegi, vaid võtsin arvamusi, arvesse ekspertarvamusi ning eh, nüüd saab sõna kolleeg Helmer uh,. Well, thank you, president and commissioner designate. May I suur tänu, esimees ja volinikukandidaat, tutvustaksin ennast, ma olen äh, parlamendi suurima Briti delegatsiooni ähm, eeskõneleja, mis puudutab energiaküsimusi, ma tean, et me teame, et ei ole toimunud mitte mingisugust äh, kliima soojenemist äh, sellel sajandil ja äh, kliimamuutustega võitlus on kaasa toonud tõelise konkurentsivõime kriisi Euroopas. Teie eelkäija ähm, kliimavolinik Göttinger ütles, et, et Euroopa et Euroopa peab midagi ette võt-, või et Euroopa äh, kliimamuutust vastane poliitika ei ole mitte mingeid tulemusi tulnud, härra Tajani ütles, et mm, et äh, energia mu-, ei ole enam taskukohane Euroopa kodanikele, mida te kavatsete ette võtta, et äh, selle, selle täieliku katastroofiga võidelda, mis on meie rohelise obsessiooni tagajärjel tekkinud? Thank you, thank you very much for your aitäh! kas ma kõigepealt võiksin öelda, et äh, kliima soojenemisega ma ei ole nõus, tegemist ei ole äh, arvamuse küsimusega, vaid statistika küsimusega. temperatuur tõuseb. meil on selgeid tõendeid selle kohta. maailma tõstmine, temperatuur tõuseb äh, ja kui keskmise temperatuuri tõus on rohkem kui kaks kraadi, siis see toob endaga kaasa katastroofi. nii et see ei ole mitte mingi kinnismõte. on täiesti selge, et Euroopal on probleeme energiahindadega, sest meil ei ole piisavalt maagaasivarusid, me sõltume naftast ja maagaasist. USA-s energia hinnad on kordi odavamad, nii et meil tõesti tuleb äh, hoolitseda konkurentsivõime eest. teiselt poolt tuleb meil leida sõltumatud energiaallikad, seega tuleb meil panustada alternatiivsetele energiaallikatele, oma energiavõrkudele, me ei tohiks sõltuda maa, nii palju maailmaturust seega tuleb meil teha koostööd selleks, et äh, ka ostujõudu suurendada. praegusel hetkel iga ettevõte hoolitseb ainult enda vajaduste eest aga kui me teeksime koostööd, oleks meil võimalik saada palju äh, äh soodsamat hinda, kui me teeksime koostööd, nii et ma tõesti andan siin parima, et selles suunas edasi minna. aga üleüldiselt mida meie peame tegema, on see, et me peame tõesti pühenduma Pariisi kliimakonverentsile selleks, et kõik tähtsad riigid, kõik eh, viiksid sisse ühesugused standardid selleks, et meil oleks kõigil võrdsed võimalused. järgmisena kolleeg Godin, palun. suur tänu. ma Äh, on endiselt skeptiline huvide konflikti osas, äh, kui öelda, nagu öeldakse Prantsusmaal, kus suitsu seal tuld. tulles aga küsimuse äh, juurde avamere tuulikute osas, nende majanduslik ja kasu ja keskkonnaohutus on endiselt küsida praegusel hetkel on neile ka äh, suured äh, toetused osutatud, praegusel hetkel näiteks on tõestatud suuremahuline äh, energia tootmine on raske avamere tuulikutega, kas te kavatsete arvesse võtta neid majanduslikke, keskkondlikke uuringuid avamere tuulikute kasutusele võtmise osas? Ehm, suur tänu. Ehm, selleks on vaja analüüsida kõiki andmeid. Ehm, analüüsida andmete analüüsimine on positiivne. kuid meil on suur energiapuudus, meil on energiaühenduste puudus. ning Eh, me peame integreerima oma jõupingutused, eh, seda ka regionaalsel tasandil, mitte ainult energ-, elektri tootmiseks, eh, me peame selle kõik ühendama ka gaasituruga. see on hea lähenemine selleks, et lahendada suur probleem Euroopa tasandil, milleks on energiaprobleem. ma ma arvan, et me tunneme hästi, milline, me teame hästi, milline keskkonna ja majandusmõju avamere tuulikutel on. me peame täitma oma kohustusi ja loomulikult tuleb teha nii majandus kui keskkonna kui sotsiaalmõju uuringud. loomulikult tuleb äh, konsulteerida asjast äh, huvitatud osapooltega ning äh, mõju-uuringud peavad arvesse võtma, milline on nendel kõige, milline mõju on eri valdkondadele. Grazie, adesso la parola al kolleeg Karins. kolleeg Karins, palun järgmisena härra volinikukandidaat, kliima- ja energiaküsimuste portfell on selline kahepoolne. ühelt poolt on meil vaja CO2 heitmeid vähendada ja kliimamuutusi pidurdada. teiselt poolt on meil tarbijate ja tööstuse huvi, et energiakulud oleksid madalad selleks, et tõsta meie konkurentsivõimet ja vähendada tööpuudust. minu küsimus on järgmine kuidas te näete oma rolli tasakaalustava jõudna, jõuna, eriti mõeldes, et meil on vaja hoolitseda ka energiavarustuskindluse eest ja see tähendab seda, et meil tuleb äh, vähendada oma sõltuvust äh, maagaasist, mida imporditakse Venemaalt? see on arvatavasti minu töö kõige raskem osa, sest sest meil tuleb tagada energiavarustuskindlus kõikidele eurooplastele, aga seda niimoodi, et kulud oleksid mõõdukad ja see on ka minu kõige suuremaks eesmärgiks. ja see tähendab seda, et kõikides valdkondades tuleb olla aktiivne, ei ole nii, et meil on ainult üks programm, millega me selle saavutame. meil tuleb seda alustada energiatõhususega, sest äh, kui meil on vähem energiat vaja, siis me säästame väga palju äh, raha ja meil on võimalik ka paremini varustuskindlust tagada, nii et minu üheks prioriteediks ongi energiatõhusus. energiatõhususe direktiivi vaatame üle. ja vaatame ka selle sätted üle, eriti mis puudutab kahe tuhande kahekümnendal aastal järgnevat aega tõesti, kõigepealt esimesel kohal siis energiatõhusus. teiseks, meil on vaja odavamat energiat äh, alternatiivsetest energiaallikatest. meil on praegusel hetkel juba päris hästi välja töötatud tehnoloogiaid, aga meil on ka veel teisi tehnoloogiaid, mille puhul me ei ole veel väga selged, nagu näiteks ähm, süsiniku kinnipüüdmine ja meil tuleb tõesti kõik need erinevad võrgud omavahel ühendada. lõunakoridor peab olema meie kõige suuremaks prioriteediks, aga peale selle tuleb meil ühendada ka Balti piirkond, Balti riigid ja vaadata, kuidas neid äh, elektrivõrkusid sünkroniseerida, see on küll kallis, aga me peame hoolitsema sellega, et meil kõigil oleks ühesugune süsteem. kõik see, kõike seda tuleb teha käsikäes ja peale selle tuleb meil hoolitseda ka selle eest, et äh, ka meie konkurendid peavad kinni nendest kliimaeesmärkidest selleks, et kõigil oleks võrdsed võimalused. et niimoodi on meil võimalik tagada ka madalaid hindu äh, ja energiavarustuskindlus. aitäh! järgmisena kolleeg, kolleeg Martina Vetrak. Herr Kanete, härra Kanjete, te olite minister siis, kui Hispaania valitsus kolmekümnendal novembril kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal äh, seadustas hüdraulilise frakkimise selleks, et oleks võimalik äh, kildagaasi tootmisega edasi minna. Äh, Kanada äh, naftaliivade esimese tarne Euroopasse kinnitasite ka teie, nii et minu küsimus, kuidas teie Hispaania vastutava ministrina jõudsite sellele järeldusele, et Gilda gaasi frakkimine on täiesti ohutu ja et te võite tõesti oma rahvale selle koorma peale panna, samal ajal kui igal pool Euroopas äh, avaldatakse meelt kildagaasi vastu ja paljud valitsused on äh, frakkimise ära keelanud. tahaksin teada, miks teil Hispaanias oli teistsugune seisukoht? ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kliimakonverents Pariisis on ka ukse ees. kas te võiksite meile midagi täpsemalt rääkida ka kasvuhoonegaaside äh, määra kohta äh, ja selle määra tõusu kohta, kui te kasutate neid ebatavalisi tootmisviise? Thank you, thank you for your question. aitäh. kõigepealt otsus Gilda gaasi toota ja vrakimist lubada, selle võttis vastu valitsus. tegemist on valitsusi, kes võivad seda lubada ja valitsusi, kes võivad otsustada, et nad ei luba seda. mis siis komisjon tegi? komisjon tegi soovitused, et juhul, kui lubatakse, siis millisest juhistest tuleb kinni pidada, ehk et kui taotletakse litsentsi, siis oleks täpselt teada, milline on olukord. ja mina ei olnud see minister, kes kinnitas frakkimise, mina ministrina enne, kui komisjon oma soovitused avaldas, mina otsustasin, et frakkimine vrakkimise puhul tuleb kohe kindlasti väga range keskkonnamõju analüüs äh, läbi viia. me tõesti kasutame väga rangeid äh, reegleid vrakkimise puhul ja kontrollime neid, äh, seda tehnoloogiat rangelt. see kõik toimib ju kogu Euroopas ja me lähtusime teadmistest, mis meil on, teadustulemustest ja kui meil on täpselt teada, milline on olukord, siis äh, sain ma ka teha oma otsuse. nüüd Pariisi kliimakonverents, meil on vaja siduvat kokkulepet kõikidele äh, riikidele, mis on lubanud osaleda. meil tuleb leida ühine nimetaja. meie läheme sinna paketiga, tegemist on väga tähtsa paketiga ja nelikümmend protsendi eesmärk on tõesti väga suur eesmärk. aitäh, järgmisena kolleeg Pisnjevska, palun. aitäh, härra Kaniete. arvestades seda, et Euroopa vastutab äh, vähem kui kümne protsendi kasvuhoonegaaside emissiooni eest ja et aastal kaks tuhat kolmkümmend on meie osa võib-olla ainult neli protsenti. mida kavatsete teha järgmise kliimapaketi raames selleks, et tagada seda, et Euroopa kõige tähtsamad osad Euroopa tööstuse kõige tähtsamad osad ka tõesti püsima jääksid, eriti need tööstusvaldkonnad, millel on vaja väga palju energiat. väga tähtis on, et kõikidel liikmesriikidel oleks äh, korralik alus tööstusettevõtete toetamiseks. mida te kavatsete teha selliste riikidega nagu Hiina, Venemaa ja USA, kus äh, heitmete määr on kordi suurem. kuidas panna neid heitmeid vähendama? kõigepealt, selleks, et kliimaeesmärkidest kinni pidada, tuleb meil kinni pidada kõikidest kokkulepetest ja rakendada kogu seaduseloomet, mis meil on olemas ja ka kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidest. sest praegusel hetkel on meil seadused paigas ja neid tuleb nüüd rakendada. ja minu esimeseks prioriteediks volinikuga ongi tõesti see, et rakendada kõik need seadused selleks, et süsteem nii-öelda jääks püsima ja peale selle tuleb meil ka uusi seadusandlikke projekte välja töötada selleks, et äh, saavutada neid eesmärke, mis on paika pandud aastateks kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kolmkümmend. kõikides erinevates valdkondades tuleb seda teha. teiselt poolt meil tuleb ka siiski kompromissidele jõuda erinevate osapooltega. energialiidu voliniku ja kõrge esindajaga kavatsen äh, maha istuda selleks, et mõelda ka kahepoolsete diplomaatiliste meetmete peale erinevate huvitatud osapooltega. ka USA-ga äh, majandusfoorumi kaudu on võimalik äh, midagi saavutada. ka G7 kaudu, G20 kaudu ja ka kahepoolselt äh, suurte osapooltega nagu Hiinaga, Indiaga ja ka kõige vähem arenenud riikidega, sest ka nemad mängivad Pariisis väga tähtsat rolli. nii et Ladina-Ameerika riikidega tuleb samuti ühenduses olla selleks, et äh, saavutada siduv kompromiss Pariisis ja tõesti, kõik riigid peaksid olema huvitatud kliimamuutuste vastasest võitlusest. järgmisena kolleeg Berder, palun. vabandage, et mina naisterahvana küsin teie käest keerulise küsimuse, aga selleks, et süsinikuheitmeid vähendada, see on väga tähtis eesmärk, aga kliimamuutuste põhjused ja mõju lähevad kaugemale kui süsinikuheitmed, näiteks metsade mahavõtmine, Äh, mit-, bioloogilise mitmekülgsuse kadumine, merepinna tõus ja nii edasi. millist strateegiat on teil vaja selleks, et nende väljakutsetega tegeleda, arvestage, et meil on riike, mis vaatavad Euroopa poole kui äh, liidrirollis oleva riigi poole, nii et tõesti, võib-olla oleks väga tähtis ka meile hakata tegutsema, mul on väga hea meel te kuulda, et teie kinnitasite meile, et Euroopa Liit keskkonnakaitses kavatseb jääda esirinda. aga kas te olete valmis ka siduvaid äh, kohustusi vastu võtma alternatiivsete energiaallikate kasutamisel transpordisektoris ja seda ka pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ja peale selle tuleb lõpetada ka maa haaramine paljudes riikides, aitäh! väga palju küsimusi oli, üritan enamusele neist vastata ma tõesti kavatsen kõikides valdkondades aktiivne olla iluki, luluki kaudu, ka põllumajandusvaldkonna kaudu. aga üks suur kliimakaitse eesmärk on see, et me aitame kõige vähem arenenud riike selleks, et nad saaksid hakkama nende kliimamuutuste tagajärgedega. üks tähtis ülesanne Pariisis on meil vastu võtta finantspakett, meil on kompromiss nende riikidega siis ja me peame siis oma lubadused ka täitma. saja miljardi dollari pakett. ja riikide lubadused üleilmsesse rohelisse fondi sisse maksta, nii et see pakett on väga tähtis selleks, et toetada neid riike tulevikus Te küsisite, kuidas äh, metsade mahavõtmisega hakkama saada. meil oleme siin nüüd vaadanud, äh, kuidas biomassi kasutamine mõjutab kliimat ja heitmeid, nii et me peame nüüd tõesti biomassi kasutama niimoodi, et me ei suurenda kasvuhoonegaase ka teatud valdkondades biomassi saab kasutada, on teatud biomassi tüüpe, mis on sobivamad, teised vähem. nii et tuleb tõesti kasutada neid meetmeid, mis kõige vähem kahjustavad äh, kliimat ja tuleb aidata riike eesmärkide täitmisel. ja neil on vaja ka tehnilist toetust. aitäh kolleeg, jurist ja Pons, palun. Señor Cañete, limitarse a desgranar la lista de prioridades ya conocidas de la Comisión. aitäh. Te tõite välja komisjoni prioriteetide nimekirja. lubaduste ainu, lubadustest ainuüksi ei piisa, mul on väga kahju, aga ma ei usu, et äh, ma oleksin nüüd äh, äh veendunud äh, looduskaitse, fracking ja eh, frakkimine. kas te arvestate siin Euroopa kodanike arvamust, enamus neist on ju frakkimise vastu ja teine küsimus, te kindlasti mäletate, mis juhtus eh, liikmesriikidega, Nad kindlasti sunnivad teid äh, kõige uuemaid tehnoloogiat kasutama. Hispaania äh, äh, täidab täielikult Euroopa igasuguseid reegleid minu valdkonnas. minu kui voliniku kohustus on täit-, kontrollida, et Euroopa reegleid täidetaks. seda esiteks. teiseks, palun. Te rääkisite prestiižist. mina olin kalandusminister, see tähendab seda, et mina pidin sulgema püügialad, et eh, kala seal piirkonnas, reostatud piirkonnas ei äh, äh, toimuks kalapüügi kaitsta kodanike tervist, see oli minu jaoks kõige olulisem. samuti äh,, samuti tegin kõik selleks, et kalapüüdjad ei, kalurid ei jääks pankrotti ning samuti kolmandaks puhastada rekordkiirusega kuue kuuga Hispaania rannikud ning palun minge kõik Põhja-Hispaaniasse ja te näete, kui ilusad on meie ja puhtad on meie rannad. seda ma tegin prestiižiga ka öö, õnnetuse järgselt. mis puudutab frakkimist, siis e, iga liikmesriik suveräänselt võtab vastu ise oma otsuseid. komisjon ei kohusta frakkimistehnoloogiat välja töötama ega ei keela seda vaid äh, esitab soovitused selle kohta, mida peab tegema juhul, kui ta otsustab seda tehnikat kasutada. Äh, seda teeb Euroopa Komisjon ning äh, praegusel hetkel kogub Euroopa Komisjon kahes, olemasolevat teadusinformatsiooni, kogemusi Euroopas siseselt ja väliselt, et välja töötada spetsiifilist frakkimisalast normatiivi ning äh, seda arutame siin teiega komisjonis ja nõukogus. ja vaidleme, arutame läbi kõigi parlamendiliikmetega, teiega need muuseas. suur tänu, järgmisena saab sõna äh, härra Maragall. suur tänu, teil on räägitud teie huvide konfliktist, see seotuse äh, pärast naftaettevõtetega äh, kuid samas ei ole räägitud teie eh, võib-olla legaalsetest tegevusest eh, eh, maksuparadiisidest, kuid samas, kas see on eetiline? kas, võttes arvesse, et teil on sellised ettevõtte huvid, ma ei jaga näiteks seda, mida vali-, teie valitsus tegi Ebro jõega ja mul on ka teisi lahkarvamusi. ma ei saa ei saa ka mööda minna sellest, kui Euroopa vastane oli teie ettevõtluspoliitika. kas teie perekonnas jah või ei on olnud äh, osakuid ettevõttes, mis, äh, Hollandi ettevõttes, mis tegutseb Costa Rical ja Panamas? ning äh, seoses huvide konfliktiga, kas te peaksite või ei peaksite, kas te arvate, et, kas teie arvate, peaks loobuma oma kandidatuurist? ma vastan teile jõuliselt, mul ei ole kunagi olnud sellist eh, Pole kunagi olnud eh, majandushuvisid ettevõtetes, eh, millel, mis tegutsevad maksuparadiisides, minu sissetulekud on alati olnud deklareeritud Hispaania maksuametile. see kõik sissetulekud on alati olnud deklareeritud ja olen selle üle väga uhke. mina ei, ei ole osalenud, ei oma osakuid üheski sellises ettevõttes. mul olid osakud eh, ja ma müüsin need maha, et minu tegevus oleks läbipaistvus, paistev ning eh, ma, eh, ma arvan, et kui poleks nii teinud, siis oleks seda teadnud ka härra Juncker. tahan, et minu tegevus oleks läbipaistev. deklareerinud olen selle oma huvide deklaratsioonis, olen oma, oma aktsiad maha müünud, ei ole kunagi midagi varjanud. seega minu äh, südametunnistus on täiesti, täiesti puhas. olen alati oma kohustusi täitnud. seega äh, ma võin olla väga rahul oma käitumise üle alati. Grazie. Adesso la parola al collega Tamburrano. Collega Tamburrano, prego. Cagnete, l'Unione Europea finora ha avuto poca attenzione alle abitudini dei consumatori lugupeetud härra Kanieta, Euroopa Liidus ei ole tarbijate huvidele pööratud piisavalt tähelepanu. see on muidugi väga oluline, võttes arvesse ka energiasäästu ja taastuvenergiate kasutamist. kahe tuhande kaheksandal aastal avaldas OECD aruande, mille järgi kuni kaheksakümmend protsenti energiakasutusest on just era ähm,, erakasutus ja ka transport. ja ähm, võttes arvesse ka teie, teie väljaütlemisi ähm, naiste kohta, siis ei tohi unustada, et äh, ka naiste roll on äärmiselt oluline selleks, et saavutada energiasäästu, mida te kavatsete ette võtta, kuidas kavatsete eh, siin eh, koostööd eh, teha ka naisvolinike ja, ja tänan. ma ütlesin oma sissejuhatuses, et mina äh, äh, usun äh, su sugudevahelisse võitlusesse, see on oluline selleks, et garanteerida Euroopa oleks jõukam, võrdsem ja parem koht. ma olen alati äh, selle nimel tegutsenud, paljud Hispaania äh, saadikud äh, seda teavad, alati olen vastutusrikkaid ametikohti andnud naistele, näiteks Carmen Fraga oli minuga äh, ministeeriumis äh, Eh, samuti ka eh, põllumajandusministrina Hispaania eh, kliimaküsimustega tegeleb samuti naisterahvas. nii et ma olen äärmiselt teadlik sellest, kui oluline on kaasata naisi olu-, poliitiliselt olulistesse koht-, olulistele kohtadele, olen seda alati teinud ning minu poliitiline tegevus seda ka näitab, kuid olen teadlik, teadlik sellest, et äh, Eh, kuidas kliimamuutused mõjutavad naisi. Eh, on räägitud ka sellest, et naised peavad olema olulistel kohtadel, eh, nii nagu räägiti ka sellest, et kõige rohkem mõjutavad kliimamuutused just naisi ning agraarühiskondi Aafrikas. võin teile garanteerida, kuna te selle, seda muret naiste pärast väljendasite, et minu kabinetis eh, on mehi, ta hakkab töötama naisi ja mehi võrdselt ja minu usaldusisikuks saab olema naine ning eh, nii palju kui minust sõltub, eh, võtan endale ka, võtan omaks ka härra Junckeri ettepaneku, et meie volinike seas peab olema, peaks olema võimalikult palju naisi. suur tänu järgmisena saab sõna eh, kolleeg Vaatsu. aitäh, lugupeetud eh, härra Kanjete. kui me räägime tuumajaamadest, siis eh, siin on väga erinevaid arvamusi. enamik keskkonnakaitseorganisatsioone on tuumaenergia vastu, samal ajal on aga väga tuntud ja tunnustatud Ameerika teadlased välja toonud, et võitluses kliimamuutuse vastu võivad tuumajaamad olla planeedi tervisele koguni head, võib tuua argumendi, et tegemist on tegelikult puhta energiaallikaga. meie muidugi soovime kõik toetada taastuvenergiat, aga me teame, et keskpikas perspektiivis ei ole see realistlik Teie portfell sisaldab mitte ainult kliimameetmeid, vaid ka energiapoliitikaid ja sellepärast küsiksingi teilt, mis on teie arvamus tuumaenergia kohta? nagu ma juba korduvalt olen öelnud, et otsus, millisest energiaallikaid kasutada, sõltub liikmesriikidest ning see ei sõltu ühe voliniku arvamusest, kas ta tööt-, toetab ühte energialiiki või mitte. E, volinik peab äh, neid reguleerima. nii siis, kui üks liikmesriik otsustab kasutada ühte euro-, energialiiki, mis on puhas, nagu seda on tuumaenergia äh, ja äh, Euroopa Komisjon peab garanteerima äh, võimalikult suure julgeoleku, kõrge julgeoleku taseme ning seda oleme teinud oma julge-, oma tuumane julgeoleku äh, direktiividega, tehes äh, koostööd Euroopa äh, Atomienergia Agentuuriga, tehes koostööd Euroatomiga, garanteerides samas, et kui on olemas liikmesriike, kes soovivad välja töötada tuumaenergiat, et nad teeksid seda võimalikult suurte julgeoleku garanteeride, garantiidega kui liikmesriikidel selliseid projekte on, siis komisjon vaatab need üle eh, ning vaatab, millised probleemid võivad sellega seoses tekkida. siis võivad eh, liikmesriigid hakata seda eh, energiaallikat kasutama, näiteks praegusel juba on palju liikmesriike, kes toetuvad tuumaenergiale, teised nagu Saksamaa ja Belgia loobuvad tuumaenergiast. liikmesriike nagu Ungari äh, või Suurbritannia soovivad ehitada uusi tuumaelektrijaamu. komisjon tähelepanelikult jälgib, mis toimub Euroopa Liidus ning üritab garanteerida, et tuumainstallatsioonide eh, lammutamine toimuks võimalikult eh, turvaliselt ning et tuumajäätmed jääks eh, hoidlatesse, mis vastavad normidele ning et uued tuumaelektrijaamad oleks võimalikult turvalised me peame garanteerima eelkõige tur-, turvalisuse Euroopas. ja nüüd annan võimu märgi selles ruumis üle oma kolleegile härra Pusekile, kes juhib kuulamise teist poolt. suur tänu, härra esimees. suur tänu, Giovanni. lõpetasime just ähm, meie kuulamise kolm esimest osa kus me kuulasime ära fraktsioonide esindajad ja nüüd alustame neljanda vooruga. ja kõigepealt kolleeg Ivo Pelet, palun. suur tänu, esimees, härra Kaniete. tere õhtust. mul on väga hea meel, et te olete Mattias Kurode küsimusele äh, vastanud nii põhjalikult, mis puudutab mm, heitkogustega kauplemise Äh, süsteemi reformi, eriti turu ähm, stabiilsussüsteemi. aga veel üks lisaküsimus selle kohta. kuidas sa-, seada kooskõlla need ambitsioonid ettevõtete õigustatud huvidega, täpsemalt milliseid tõhusaid tagatisi saate teie ja Euroopa Liit üldiselt anda kõige võimekate, kõige võimekamatele ettevõtetele, et võidelda süsinikulekkega ja seda eriti pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, aitäh! aitäh, kolleeg, palun vastake! suur tänu küsimuse eest! kordan, et meil on kõige olulisem süsinikuturg maailmas ja olenevalt arengutest sellel turul võetakse meist eeskuju, näiteks Hiina, näiteks Ameerika Ühendriigid või ka Šveits võtavad meist eeskuju ja tulevikus peame me seoma, siduma oma turu ülemaailmse süsinikuturuga, sellepärast on meil tohutu ähm,, tohutu vastutus, kuidas seda turgu korraldada, see peab olema väga tõhus, aga me peame hoolitsema ka oma ettevõtete, oma tööstuse eest sest meie põhilised eesmärgid Euroopa Liidus on majanduskasv, töökohtade loomine, need on meie kõige olulisemad eesmärgid, mida soovime saavutada. selleks äh, on oluline, et äh, et meie tööstus oleks konkurentsivõimeline ja selleks on, peame me jätkama äh, selle vabade eraldiste süsteemi kasutamist selleks, et vältida äh, süsinikuleket me ei ole minevikus näinud, et ettevõtted viiksid oma töö üle teistesse äh, riikidesse kõrgemate süsinikuhindade äh, tõttu, aga kui need heidekoguste hinnad tõusevad, siis äh, võib-olla peame me neid toetama. me peame välja töötama uue süsteemi, aga me peame ka tegelema selle probleemiga, et mõned riigid on äärmiselt sõltuvad kivisöest ja peame vaatama, kas me saame neile teha erandeid, et toetada nende energiasektorit. me peame seda arutama parlu-, parlamendiga ja ma olen väga avatud äh, arutelule teiega, et arutada uue süsteemi üle, sest ma arvan, et meil on väga suur vastutus, et luua kõige paremini toimiv äh, turg maailmas. suur tänu, härra esimees, härra Arias Kanjete Te olete ehm, kliimamuutuste voliniku kandidaat. Te olite minister valitsuse liige, kes võttis vastu häbiväärse ehm, ehm, rannikute seaduse Hispaanias, see võib olla meie rannikute lõpp. Te olite minister valitsuses, kes hääletas kliimamuutuste kohustusliku osa vastu, mida te kavatsete nüüd toetada, kuid lisaks sellele äh, Te peaksite tunnistama, et te ei eh, tee meie elu sugugi lihtsaks. kõigepealt te, te solvate kõiki naisi, siis eh, selleks, et mööda hiilida oma huvide konfliktist, müüte maha oma aktsiad ning kakskümmend neli tundi enne seda kuulamist eile eh, te, te deklareerite, et Rahvapartei on teile palk ostnud, samas olete varjanud äh, üle kolme kuu seda Euroopa Parlamendis, kas te tõesti moraalselt arvate, et olete võimeline seda tööd tegema? suur tänu, proua volinik, äh, proua saadik. kõigepealt ütlen teile kahte asja. mina häälet olen alati hääletanud, kui ma olin keskkonnaminister äh,. voli, endise voliniku äh, ettepanekute poolt, olen alati komisjoni ettepanekuid toetanud. ma kuulasin Green Growth Groupi kaksteist ministrit, kes toetasid puhaste energiatega, taastuvate energiate kasutusele võtmist energiajulgeoleku äh, poolt ja mulle fossiilkütused ei meeldinud ja ma ei olnud siis mingisugune volinikukandidaat, ma eh, kibekiiresti ei müünud maha oma aktsiaid, vaid eh, tegin seda siis, kui mind volinikukandidaadiks nimetati. nii et ei, ei mingisugust kiirustamist, vaid äh, läbipaistvus. võtsin vastu ranniku äh, seaduse selleks, et kaitsta paljude Euroopa kodanike huve, kes olid Hispaaniasse investeerinud äh, kes olid ostnud Hispaania rannikul endale kinnisvara ja, ja võeti äkki vastu seadus, mis pidi neid oma sellest ilma jätma. ma tahtsin kaitsta Euroopa kodanike huve, seda ma tegin. ja ma ei ole midagi varjanud. proua saadik, ma ei ole midagi varjanud, sest minu kurikulumis eh, ütlesin, et eh, ma olen äh, Äh, olin valimiskomisjoni liige, äh, ma ei saanud palka, vaid äh, esinduskulusid hüvitati ning oma huvide deklaratsioonis ma panin selle kirja esimesest päevast peale. see on täiesti olemas, et õiguskomisjon saaks seda arvesse võtta, seda on deklareeritud Hispaania maksuametile, sellest on makse makstud ning sellega seoses on minu tegevus olnud läbipaistev suur tänu teile, volinikukandidaat. Mr Ashley Fox is the next speaker. Ashley, Ashley Fox. Good evening, Mr. suur tänu, esimees, tere õhtust, härra kandidaat. ma istun siin. Äh, Teid kindlasti rõõmustab, et mind ei huvita, millega tegeleb teie sugulane ja kuidas ta raha teenib. hetkel on Ehm, terve rida energiaga tegelevaid projekte, mis on energia ühendamise rahastust, ehm, eh, rahastusele on, rahastust on ette nähtud eh, rahalised vahendid, mis jagunevad seitsme aasta peale. kas te saaksite selgitada, milliseid kriteeriume te kasutada, kasutate, et otsustada, milliseid projekte rahastatakse või milliseid mitte. võib-olla saaks esimees eh, öelda Sotsiaaldemokraatia fraktsioonile, et nad ei äh, räägiks nii valjusti praegu on äh, töös üks äh, projekt, äh, gaasijuhtmete ehitamiseks, kas, kuidas te kavatsete tagada, et see, see rahastus on piisav, et parandada meie energiavõrgustikku? ma pean kõiki projekte, mis ühendavad riike energiaühendustega väga oluliseks. on tõsi, et Euroopa ühendamise rahastust on ette nähtud üks koma viis miljardit eurot ja me kavatseme tulevikus finantsraamistiku abil eh, tõesti ka tagada, et tegemist on prioriteetsete projektidega ja pakett maksimaalselt kolm mis on kolmesaja miljardi suurune, ka sealt ka eraldatakse olulised vahendid neisse projektidesse, muidugi kasutada ka Euroopa Investeerimispanga vahendeid. mitte komisjon ei otsusta, mis on prioriteet, vaid meil on olemas töörühmad, üritust, äh, kus osalevad nii ettevõtted ähm, äh,, regulaatorid, äh, et me saaksime hinnata nende projektide eeliseid. meie, minu jaoks on kõige olulisem need projektid, mille eesmärgiks on ühendada riike ja tagada energiakindlus Euroopa Liidule ja me peame muidugi toimima alati ühenduse huvides, see ei ole üksiku voliniku otsustada. kuid äh, Euroopa ühendamise rahastu rahalised vahendid on väga piiratud ja me peame võitlema selle eest, et, et nei-, neisse projektidesse investeeritakse rohkem, sest nad on seda väärt. suur tänu, kolleeg Vidal, palun. suur tänu teile Euroopa äh, Liidu Nõukogu Parlament ja äh, Komisjon toetavad energiaühenduste loomist ähm, liikmesriikide vahel kümne protsendi ulatuses, isegi on ette nähtud viisteist protsenti kolm, kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. selle eesmärgi saavutamine ei ole mitte ainult esmane äh, takistus Energialiidu loomiseks, vaid see ka ei lase meil kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke täita. mõned liikmesriigid Eh, oma jõupingutustes eesmärkide saavutamiseks eh, on eh, loonud palju taastuvaid energialiike, mis tähendab ületootmist, samas ei saa nad seda transportida mujale Euroopasse. kas te kavatsete ühendada energiaühenduste küsimuse teiste kliima- ja keskkonnaküsimustega, et saavutada ühtne Euroopa raamistik, võttes arvesse, et jõudaks, tuleb jõuda konsensuseni energiaühenduste küsimusel ja millised äh, konkreetsed äh, sammud kavatsete astuda selles valdkonnas? üks minu suurematest prioriteetidest on äh, toetada isiklikult energiaühenduste projekte alates Balti, Läänemere piirkonnast, lõpetades Pürenee poolsaare ja Ida-Euroopaga peame olema teadlikud sellest, et energiaühendused on eriti tulevikus väga olulised. tulles aga teie küsimuse juurde, mis on eriti seotud Püreni poolsaarega, siis me oleme tõepoolest energeetiline saar ning äh, äh on, äh, on on rõhutud väga taaskasutavate energialiikide kasutamist, kuid samas on mööda vaadatud sellest, et meie e, ei, meie energiavõrk ei ole intelligentne, me ei saa eksportida, me oleme energiaühendused Portugaliga, kuid mujal Euroopa Liitu ei saa me eksportida mitte ainult ka naabritele oleks võimalik näiteks eksportida Itaaliasse ja Suurbritanniasse, kui sellised ühendused oleks olemas. E-, esimesed arglikud sammukesed on tehtud. E-, e komisjon toetab Portugali, Hispaania, Prantsusmaa vahelist dialoogi, et sellised ühendused loodaks. praegusel hetkel üritatakse energiaühendust tuhande kaheksasaja megavatini Prantsusmaaga Ehm, arendada, eh, kuid teised sammud on olnud üsnagi tagasihoidlikud. Eh, kuid eh, eelkõige peab olema jätkusuutliku ehm, projektiga, teiseks on vaja finantsvahendeid, sest muidu ei ole võimalik neid projekte käivitada võttes arvesse, et turuvahenditega lihtsalt ei saa, äh, vahenditega ei ole võimalik lihtsalt seda äh, saavutada. selleks on äh, vaja ka seda, et kõik võimalikult load saab, oleks võimalik saavutada võimalikult kiiresti ning seda tuleb saavutada mitte ainult Püreni poolsaar, poolsaar, vaid mujal Euroopas. ja Miroslav Ranslov. president äh,, senor komissario designado. lugupeetud volinikukandidaat energiasektoris on, on nii-öelda naturaalsed monopolid, kuid Euroopa energia tulevik eh, tähendab seda, et tuleb toetada eh, vastastikku suuri eh, energiastruktuure ja ka väikeseid struktuure, mida teha selleks, et saavutada tasakaal suurte ja väikeste struktuuride vahel mina arvan, et selleks, et saavutada tasakaal, peame võitlema kõigepealt selle nimel, et monopole ei oleks. kui eh, on eh, domineeriva eh, positsiooni kuritarvitamine, siis pöördun ma oma konkurentsi volinikust kolleegi poole, et sellist tegevust ära hoiduda. kõige parem tegutsemisviis oleks see, kui me suudaks äh, saavutada ühtse energiaturu. see tähendab seda, et kolmas energiapakett mm, leiab täielikku rakendust. teiseks äh, tuleb kasutusele võtta uusi meetmeid intelligentse võrgustiku energiaühenduste kasutusele võtmiseks äh, piiriüleseks nii-öelda liikluseks. peame seda tegema, sest äh, peame jõudma edasi eh, sellest, et eh, tarbija ei ole eh, kesk, meie energiapoliitika keskmes, meil on vaja, meil on vaja teha kõik selleks, et tarbijad saaks ise kasutada, valida, millist energialiiki kasutada ning samuti tuleb toetada nii-öelda ise tarbimise võimalused, me peame need võimalused lülitama võrgustikku. sellega seoses Euroopa Energialiigu Liitu puudutavates küsimustes ütlesin, et eelkõige on vaja täiustada siseturgu ning selle mandaadi vältel äh, oleks vaja meil tekitada toimiv siseturg, mille hinnapoliitika oleks äh, tasakaalustatud ja horisontaalne, sest äh, Eh, see tähendab seda, et meil, eh, meil on suurem konkurentsivõime, see tähendab ka seda, et eh, hinnad muutuvad ähm, ähm, madalamaks. vastasel korral konkurentsi pole ja see tähendab, et tasakaal suurte ja väikeste vahel on võimalik saavutada siseturgu täiendades. Claude Tormes, palun. härra Kanjete, Hispaania keskkonnaministrina ja ma rõhutan siin just keskkonnaministriga, siis te pooldasite frackingut, pooldasite äh, räbasnaftat äh,, pooldasite seda, et Kanadast äh, importida naftaliivasid, te äh, pooldasite vanu tuumajaamu, nii et te kas pooldasite neid või te igal juhul lasite sellel sündida. mis puudutab äh, äh huvikonflikte, siis äh, see Ähm, nagu öelda, Maxelis äh, ei ole lihtsalt keegi, ta on teie perekonnaliige, ta on teie kauaaegne äripartner. lisaks sellele juba ammu toimub kohtumenetlus äh, ettevõtte vastu, kellega olete, millega olete samuti seotud. kuidas te kavatsete selle Damoklese äh, mõõgaga teie pea kohal ümber käia? härra Turmes, ma ei tea, kust te selle informatsiooni saanud olete. mina oma huvide deklaratsioonis ütlesin, et äh, ma olen advokaat. see tähendab seda, et ma olen nõustanud paljusid Hispaania ettevõtteid. mina kui keskkonnaministreid ei ole sugugi võtnud vastu, vastu otsuseid, mida te mainite. mõnikord võidetakse, mõnikord kaotatakse, nagu Euroopa Komisjonis ma Backloadingu puhul võisin võita, kuid te, te, te teistes küsimustes kaotasin. olin keskkonnaminister ning äh, võt-, kesk-, nõudsin keskkonnaalast analüüsi kõiki projektide puhul, mis Hispaanias sel-, sellel ajal äh, äh, välja pakuti ning kasutades tehnilisi ja teaduslikke kriteeriumeid, mitte poliitilisi Eh, mitte poliitilisi kriteeriume. Eh, ning te rääkisite siin eh, naftaliivadest. Te teate, millised konsultatsioonid on toimunud komisjoniga, kui on olemas Euroopa norm, siis mis midagi lubab teha, siis valitsus ei lähe selle vastu ning Hispaania on täitnud komisjonipoolseid reegleid. kui mina olen volinik, Äh, ja siis äh, ma äh, siis ma ka täidan neid reegleid, kui näiteks selliste liivade e-, e-, import keelatakse ära ja, või reeglid muutuvad rangemaks, siis ma nõuan, et selle reegli, seda reeglit täidetakse. praegusel hetkel ei eristata ühte toodet teisest. Mr David Coburn härra David Coburn. volinikukandidaat, te olete äh, mees, kes on, saab üha kuulsamaks äh, sellega, et ähm, äh, ei usu naiste intelligentsusse, siis teil on kindlasti hea meel, et, äh, et see ametikoht läheb mehele äh, Öelge mulle palun, miks peaks Euroopa Liit soovima vähendada ähm, kasvuhoonegaaside vähendamist neljakümne protsendi võrra, kui äh, Euroopa Liit äh, toodab ainult neli protsenti kogu maailma kasvuhoonegaasidest ja Ühendkuningriigil on kaks protsenti, need on meeletud äh, rahasummad, mida kulutatakse leevendamismeetmetele ja see tekitab veelgi suuremat kahju meie niigi hävivale majandusele ülemaailmsed heitkogused äh, kasvavad äh, ülemaailmsel ähm, tasandil, kuna äh, iga Hiina kodanik tahab uut külmkapi ja uut Ferrarit osta. õnnitlen, et olete natukene elevust tekitanud siin ja kõnelejal lülitati mikrofon välja. Well, uh, Teie aeg on läbi, kolleeg, ütleb härra esimees. härra volikogu kandidaat, palun. Well eh,, first of all. nii, kõigepealt. Te arvate, et kliimamuutust ei toimu, mina usun kindlalt, et kliimamuutus on suur probleem keskmine temperatuur tõuseb eh, kõikjal maailmas. see on juba tõusnud kahe kraadi võrra. Te ütlete, et, et Euroopa Liit toodab ainult üksteist protsenti äh, heitkogustest maailmas, aga vähendab neljakümne protsendi võrra, see eesmärk see on vajalik selleks, et väldida seda kahe kraad, kraadi äh, suurust ähm, keskmise temperatuuri tõusu. jah, teised riigid ei tee seda, aga võitlus kliimamuutustega vajab juhti, vajab eeskuju. ja Euroopa Liit on see eeskuju, me oleme seda alati olnud kõigil tippkohtumistel. ja me peame eeskuju näitama ka Pariisi tippkohtumisel, et veenda teisi meie eeskuju järgima, on väga lihtne öelda, et teised ei tee midagi, meie siis ka ei tee midagi. aga kui keskmine temperatuur tõuseb, siis see viib katastroofini. me peame olema selged juhtfiguurid, et veenda Hiinat, et veenda Ameerika Ühendriike, et nad võtaksid meetmeid, nad võitleksid kliimamuutuste vastu ja me muutume ka konkurentsivõimeliseks, äh, sest me loome just rohelist majandust. neli miljonit töökohta on praegu just rohelises äh, majanduses. ja me suudame veel miljon äh, lisatöökohta luua nii et me suudame olla konkurentsivõimelised. Teie riik on, teie riik on, on üks konkurentsivõimelisemaid maailmas, te toote välja uusi tooteid, just uusi teenuseid, tehnoloogiaid, see on õige tee, mis valida. suur tänu, härra volinikukandidaat, järgmine kõneleja on kolleeg Markus Piiper. suur tänu, härra Kanjete et te olete niivõrd läbipaistvalt ja põhjalikult selgitanud oma finantshuve ja ma arvan, et teie selgitused teie äh, väljenduse kohta naiste äh, suhtes peaks äh, rahuldama ka kõige kriitilisemaid kolleege. mul on küsimus energiasäästu kohta. paljudel liikmesriikidel on probleeme Euroopa eesmärkide saavutamisel selles vallas osaliselt sellega, et need eesmärgid on väga kõrged, osalt sellepärast, et bürokraatia takistab seda. härra Kaniete, kuidas me saame rohkem paindlikkust ja rohkem äh, võimalusi, et iga liikmesriik saaks äh, maksimaalselt oma võimalusi kasutada äh, nii energiasäästu kui CO2 heitmete vähendamise osas. Uh, we, we, in order to cope with the, with the general objectives, we selleks, et saavutada neid eesmärke peame me muidugi ka nõudma liikmesriikidelt samme, aga me peame seda tegema hoolikalt, me peame võtma arvesse erinevate liikmesriikide võimekust. me peame väga ettevaatlikult äh, lähenema erinevate tegevuste jaotamisel, äh, meil on selleks äh, heitkogustega kauplemissüsteem, see mille järgi me eraldame saastekvoote ettevõtetele ja me peame muidugi võtma arvesse liikmesriikide olukorda eesmärkide püstitamisel. taastuvenergiate puhul ei, ei ole meil veel või on meil vaja ka samuti olla paindlikud, võttes arvesse erinevate liikmesriikide võimekust ja ka raskusi, mõnedel liikmesriikidel on keerukam neid taastuvenergiaallikaid välja arendada, aga üleüldiselt me ilmselt suudame saavutada selle kakskümmend seitse protsenti ja mis puudutab energiasäästu, siis isegi kodaniku, üksikisiku tasandil on võimalik energiat paremini säästa, näiteks kütte vallas. me peame ka siin arendama välja uusi tehnoloogiaid, mis aitavad seda teha. meil on ähm, energiatõhususe direktiiv, see on väga oluline meil on ka hoonete energiatõhususega tegelevad äh, õigusaktid. me näeme, et me teeme edusamme. kõikides liikmesriikides on elektri ja gaasi vallas äh, ka nutikad elektrimõõtjad äh, ja kui tulevikus neid rohkem kasutatakse, siis see võimaldab ka tarbijatel suuremat energiasäästu saavutada suur tänu teile, ütleb proua Ruiz. sõnad äh, on, teil on suur jõud ja praegu, täna on siin väga palju äh, äh, ebameeldivat öeldud, äh, ma olen elanud Hispaanias ja tean, äh, milline teie poliitika oli ning äh, teile heideti ette, te ei täitnud oma huvide deklaratsiooni õigesti, parlamendi, Hispaania parlamendi liige olite, kas te kavatsete sanktsioneerida Hispaaniat, kui ta ei kavatse täita kahekümne protsendi eesmärki kahe tuhande kahekümnendaks aastaks? ja seda eh, mitte mingisuguse normatiivi pärast, vaid ähm, äh, ise ja kas te kavatsete, kavatsete täiendada äh, E, e, e, katsete teha midagi selle nimel, et ähm, liikmesriikide energiakulud väheneksid, mis on Hispaanias nii palju probleeme tekitanud. kõigepealt alustan sellest, et ma ei varjanud Hispaanias parlamendi liikmena kunagi midagi. Te peaksite seda väga hästi teadma. teiseks pean teile ütlema, et Hispaania valitsus ei tee midagi, ei ole teinud äh, Äh, midagi jubedat, vaid lihtsalt kärbis liigselt, äh, liigseid ähm, toetusi taastuvatele energialiikidele, sest kokkuvõttes äh, see, selle, selle hinna maksab kinni maksumaksja. selline lähenemine on täiesti ekslik ja Teile võib see kakskümmend protsenti tunduda äh, väga äh, mõistlik olevat, kuid äh, eelarvele me ei me ole see, tundu see nii meie peame tegema kõik selleks, et toetused oleks võrdsed kõigil Euroopa Liidus. kui mina olen volinik, siis mina rakendan Euroopa seadust ning sanktsioneerin Hispaania riiki või ükskõik millist teist riiki, mis ei täida Euroopa reegleid. olge rahulik, Hispaanias äh, Eh, kaks eh, oli, oli eh, taastuvate energialiikide osas saavutatud juba kuusteist koma üks protsenti, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal eesmärk on kakskümmend protsenti, me ei ole sugugi mitte viimaste seas ning kui ei ole kahtekümmet protsenti täidetud, tuleb vastu võtta Ehm, eh, osta õiged otsused alusel analüüsida, miks ei jõuta soovitud tulemuseni, sest komisjon ei eksisteeri selleks, et sanktsioneerida, vaid selleks, et eh, kontrollitakse, et Euroopa eh, eesmärke täidetaks, kui aga ei suudeta, kui aga ei suudeta rakendada mõnes liikmesriigis Euroopa seadusi, siis tuleb kasutusele võtta sanktsioonid. mina Euroopa Komisjonis ei esinda Hispaaniat, vaid euro-, esindan viiesaja miljoni Euroopa huve, eurooplaste huve. see on minu vastutus, see on minu tegevus ja sellega kavatsen äh, ka tegeleda, kui te mulle oma äh, toetuse annate. kolleeg Duncan as a next speaker. kolleeg Duncan saab järgmisena sõna. president, Mr Kenyatta. suur tänu suur tänu, härra esimees, härra kandidaat, oled kindlasti teadlik, et Šotimaa on suur energiatootja, nii mis puudutab süsivesinikku kui ka taastuvenergiat ja ma loodan, te olete ka ise teadlik, mis seal toimub. minu jaoks oli äh, väga hea meel kuulda Põhjamere äh, tu-, tuulikutest, see on tõesti väga oluline, võib-olla saaksite seda teemat äh, veidi täpsustada, kuidas seda rahastada mis puudutab frackingut, siis Euroopa Liidul ei ole pädevusi süsivesinike äh, vabandust, ei ole pädevust hüdraulisel äh, frakkimisel. me teame, et, et, et see on väga oluline tööstusele, selline frakkimine ja see võib äh, olla ka tuleviku energiavorm. You suur tänu selle küsimuse eest. Põhja merealgatus on äärmiselt oluline projekt. siin on oluline ehitada välja head energiaühendused ja ma annan ennast parima, et leida viise, kuidas seda projekti toetada. ressursid on napid. ja on muidugi raske leida rahalisi vahendeid, aga see on kindlasti üks prioriteete, samuti ka Läänemere ühendused on äärmiselt olulised. see on väga oluline, sest meil ei ole hetkel tõeliselt integreeritud siseturgu, energiaturgu, aga me saame seda hakata üles ehitama piirkondlikest energiaturgudest, neid ühendada omavahel siduda ja nii me jõuame lõpuks ühtse energiaturuni ja see on meie lõppeesmärk. on häid äh, näiteid, nagu näiteks kahepoolne energiafoorum, mis toimib väga hästi, näiteks Prantsusmaa ja Saksamaa vahel. meil on ka Baltimaade energiaühendused. aga meil on vaja seda piirkondlikku lähenemist edasi arendada et ka erinevaid energialiike ühendada elekter ja gaas äh, üheaegselt ja nii saab kõige paremini meie energiaprobleeme lahendada. mis puudutab äh, kildagaasi, siis äh, ko-, kordan veel, et ma uurin seda asja, kuidas me saaksime seadusandlust parandada, võttes arvesse seda, millised on olnud esmased kogemused Euroopas. suur tänu, José Ignacio Faria, palun. Thank you, Chairman. Sr. Canhete, na sua resposta por escrito ao Parlamento Europeu, referiu a necessidade de todos os setores dos transportes. Suur tänu, härra Canhete. Te ütlesite, et mis puudutab äh, kasvuhoonegaasi, siis siin on ähm, probleeme äh, lennundussektoris, merendussektoris, seireprogramm on äh, esimene samm selles suunas, et neis sektorites äh, heitmeid vähendada. meretranspordil on väga oluline mõju inimeste tervisele ja kliimale. ja Euroopa on silmitsi rahvusvahelise vastuseisuga ähm, heitkogustega kauplemise süsteemile. mida te plaanite teha rahvusvahelisel tasandil, et tegeleda äh, meretranspordi heitmetega, et ka rahvusvahelisel tasandil midagi ette võetaks. ja mis puudutab äh, tõkkeid lennundussektoris, siis äh, mis sellega ette võtta? väga oluline küsimus. kõik sektorid peavad panustama kliimamuutuste vastasesse võitlusesse, on selliseid sektoreid, mis panustavad äh, diferentseeritult, mis äh, puudutab äh, lennutransporti, siis ta on DTS-i süsteemi osa. see tähendab, see süsteem, sellel süsteemil on olnud probleeme väljaspool Euroopa Liitu ning peame mõtlema selle peale, kas rahvusvaheline lennundusorganisatsioon on võimeline välja töötama meetmed, globaalsed meetmed ähm, või mitte. kui nad on võimelised kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal äh, seda tegema, siis selle kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tippkohtumisel, kui nad seda teevad, siis meie ei pea seda tegema. kui aga äh, selle globaalse turumeetme kasutusele võtmisega tekib probleeme ning rahvusvaheline lennundusorganisatsioon ei ole võimeline seda kasutusele võtma, siis peaksime äh, Eh, tagasi tulema eelneva direktiivi juurde ning meie ja teie peaksime eh, kasutusele võtma selle täielikult või peaksime seda muutma. igatahes tuleb ära oodata kahe tuhande kuueteistkümnes aasta, et vaadata, eh, mis toimub rahvusvahelises lennundusorganisatsioonis. mis puudutab nüüd meretransporti, siis, siis tema äh, Eh, tegeleb sama teemaga. Eh, me peame eh, uurima välja, mis täpselt reostab, enne kui me mingeid norme hakkame tegema, enne kui norme teha, reegleid vastu võtta, peame vaatama, mis tegelikult reostab. see tähendab seda, et reguleerijad peame, peavad oma tööd hästi tegema ning rahvusvaheline merendusorganisatsioon ei võta vastu otsuseid, peame vaatama äh, kas meie saame midagi teha Euroopa tasandil, kuid praegusel hetkel peame vaatama, mis toimub eelkõige rahvusvahelistes organisatsioonides, tegu on globaalse probleemiga, millele tuleb leida globaalne lahendus. ja nüüd tuleb, eh, saab sõna proua Sirpa Piedikäinen. aitäh. parandage mind, eh, parandage mind, kui ma eksin, aga ma sain aru, et teie olete pühendunud kliimamuutuste eh, vastasele võitlusele, te leiate, et kliimamuutused on inimkonna jaoks suureks ohuks, et te olete pühendanud ka selle eest heitmetega kauplemise süsteemil oleks stabiilsusreserv ja et te pühendute sellele, et see süsteem ka tõesti toimiks ja et eh, sertifikaatide hinnad oleksid sellised, et eh, saab tõesti ka kliimat kaitsta, et te võitlete nutikate ülinutikate supervõrkude eest ja kavatsete ka alternatiivsete energiaallikatega edasi minna. tahaksin natukene rohkem selle kohta kuulda, sest me teame, et praegusel hetkel kasutame ressursse nii, nagu meil oleks poolteist planeeti kasutada. kõnelejad katkestatakse. Madame vabandust, proua, ütleb esimees. okei, I would like to ask you for the answer. vastus, palun. I didn't answer the question when we refer-. härra esimees, ma ei saanud aru, mis numbrit seal mainiti, ma ei kuulnud seda enam. üks sõna. The question is. küsimus on, kuidas teie aitaksite toetada majanduskasvu, mis oleks keskkonnasäästlik? suur tänu teile, proua äh, saadik. Environmentally friendly growth in, in, in many areas. First of all. kõigepealt pea, meil on võimalus äh, ka, ka taastuvaid energialiike kasutusele võtta. võime need välja arendada Euroopa Liidus ja välja arendada äh, tööstused, uusi äh, taastuva energia liike kasutusele võtta. nüüd äh, on meil näiteks olemas fotovolvaanika, meil on olemas ka näiteks energia süsiniku ladustamise võimalus olemas ja mis äh, äh, see tähendab seda, et meil on energiaga palju võimalusi, energiatõhusus, peame äh, näiteks tarbimist hoodet, hoonetes parandama, peame ehitussektoriga koostööd tegema. me peame ühe protsendi ehitistest taastama aastas. see toob ka majanduskasvu ja töökohti kaasa kui soovite hoonete energiatõhustust parandada, see toob roheliste kasvu tõhus, tohutult kaasa. samuti on olemas ökodisain, mis on hea vahend selleks, et tu, tu, eh, tuua eh, häid lahendusi kaasa. meil on paremaid kombustsioonitehnikaid võimalik kaasa võtta, kaasata ka, praegusel hetkel on meil juba neli miljonit koostööd, töökohta olemas ja meil on võimalik miljon veel äh, juurde äh, äh, luua, et madala süsiniku majandust välja arendada. aitäh, härra president. kuulamisel ütles Juncker, et kolmsada miljardit tuleb äh, investeerida ja meie jälgime väga täpselt, et sellest lubadusest ka kinni peetakse. me leiame, et meil tuleb Euroopas lõpetada kärpimine selleks, et oleks võimalik äh, investeerides äh, sektoritesse, kus me oleme juhtival kohal. tahaksin teada, millistes valdkondades seda kolmesada miljardit soovitakse investeerida, kas seal on ka keskkonnasähtlikud äh, töökohad ja kuidas äh, energiatõhusust tagada ka alternatiivsete energiaallikate osas ning küsisin veel, küsiksin veel ka seda, et kas ka neid nutikaid võrkusid arendatakse edasi, kas sinna ka äh, investeeritakse? kõigepealt sooviksin öelda, et meil on praegu suur võimalus uue komisjoniga äh, kasutada ära investeerimisvõimalusi energiasektorisse, võideldes sealjuures kliimamuutustega, äh, kasutades ära äh, struktuurifondi ning Euroopa eelarved, sest toimub kõigi meetmete süvalaiendamine mis eh, tähendab seda et, et kakskümmend protsenti kõikidest meetmetest eh, on eh, suunatud kliimamuutuste vastase võitlusega. nii et esimene asi, mida komisjon peab tegema, on see, et garanteeritakse, et Euroopa liikmesriigid kasutavad ära tõukefondide vahendid selleks, et võidelda kliimamuutuste tagajärgedega. ning Ehm, e, e, ning esmased andmed näitavad seda, et, et e, alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast kasutatakse ära kaksteist protsenti fondide pakutud võimalustest kliimamuutuste vastaseks võitluseks, võttes arvesse uut partnerlust. kui greening poliitika käivitub, siis see viga parandatakse. samuti tuleb koostööd teha Euroopa Investeerimispangaga selleks, et finantseeritakse uusi äh, Eh, rahastusprojekte, eh, uusi eh, projektiosakuid. ning kolmandaks, võttes arvesse kolmesaja miljardi paketi ning samuti energiat, energiatõhustus, taastuvaid energialiike peavad, see kõik saab sama institutsionaalse toetuse osaliseks. peame koostööd tegema asepresidendiga, kes tegeleb energiaühendusega peame tegelema ka selle volinikuga, kes tegeleb jobs and growth küsimusega ning eh, Junckeri investeerimispank eh, saavad, eh, nende abil saame kvalitatiivse sammu edasi astuda. suur tänu. Flavio, Paul Rubik kõigepealt. ja, ja tänke, president, äh, möchte auch den aitäh, härra esimees, tahan ka volinikukandidaati tervitada siin parlamendis ja mul on väga hea meel, et meil on siin keegi, kes ähm, väga palju praktilisest elust on osa saanud ja et tal on sellised kogemused ja ma arvan, et väga hea on, kui meil sellised inem-, inimesed on tulevikus volinikud. minu küsimus puudutab meetmeid äh, Äh, tootmismeetmeid ja tarbijate kaitset, kuidas meil oleks võimalik tarbijakaitset era-, edasi arendada, eriti just äh, äh eramajapidamistes, et äh, kõik saaksid tõesti endale energiat ka lubada, eriti praegu, kus hinnad tõusevad, kuidas tagada energiavarustuskindlus ja kuidas te kujutate ette, et võiksin neid uusi nutikaid tehnoloogiaid kasutada selles valdkonnas? Uh, thank you for your question. aitäh. kõigepealt ma arvan, et meil tuleb nutikad võrgud ja nutikad mõõdikud välja töötada. on väga tähtis, et tarbijad oleksid selle menetluse keskes. kui valijal on äh, võimalik, äh, tarbijal peab olema võimalik valida, kas ta tahab odavat äh, energiat, millist tehnoloogiat ta kasutab äh, ja nii edasi ja me aitame teda. me peame reguleerima seda, millised äh, tootmisvõimalused on olemas. ja tõesti, me peame mõtlema, et mis meil on võimalik teha Euroopa Liidu tasandil, sellepärast et äh, igal liikmesriigil on oma eraldi süsteem ja see on nüüd see koht, kus Euroopa Liit tuleb mängu ja toob oma lisandväärtust. peame mõtlema ka selle peale, kuidas selle kõige eest maksta on tõesti inimesi, kes on energia mõttes täiesti vaesed, neil ei ole juurdepääsu energiale. me tõesti peaksime mõtlema, kas me peaksime defineerima ka äh, energia mõistes haavatavad inimesed äh,, energiavaesed inimesed. on täiesti selge, et on teatud inimesi, kellel on väga raske energia eest maksta ja siin tuleb midagi teha selleks, et neid aidata kas me toetame siin äh, hoonete iso-, soojustamist või midagi muud, selle üle tuleb äh, otsustada. tõesti tasub seda kõike vaadata ja siis seadusandlus Euroopa tasandil välja töötada. aitäh, härra Kaniete. nüüd kolleeg Flavio Salonazzo. aitäh mul on küsimus, natuke teist laadi küsimus. meil ei ole lõimitud eh, elektriturgu. väga tähtis oleks, et see oleks olemas selleks, et turgu paindlikumaks muuta. selleks, et meil oleks võimalik ettevõtetele ja tarbijatele pakkuda paremaid teenuseid, kuid praegusel hetkel meil seda veel ei ole. ja eriti tuleks siin mõelda veejõujaamade sek-, sektori peale, tegemist on nii-öelda energiaseguga, kuuskümmend protsenti kogu toodetud elektrist toodetakse veejõujaamadega. meil on nüüd Euroopas välja töötatud load veejõujaamade jaoks, aga, tegevuslitsentsid veejõujaamade jaoks, aga litsentsi saamise tingimused on väga erinevad. Prantsusmaa, Hispaania üritavad siin tingimusi liberaliseerida ja mida kavatseb komisjon teha? suur tänu teile küsimuse eest. üks kolmanda energiapaketi tagajärgi on see, et äh, aina rohkem on reguleerivad asutused iseseisvamad liikmesriikides ning lisaks sellele on hea koostöö erinevate Euroopa reguleerivate asutuste vahel. me jõuame eh, Euroopa mõõtmeni, eh, sest on olemas ühendus, mis ühendab Euroopa reguleerijaid ning ka võrgustik reguleerijaid. nii et me üritame harmoneerida, üritame seda saavutada, kuid eh, samas reeglid ei ole samad, me, turg ei ole integreeritud ning pädevused on tihtipeale ebaühtlased, näiteks hüdraulilistes küsimustes on pädevused täiesti liikmesriikide päralt. samuti tuleb respekteerida lähimuspõhimõtet, proportsionaalsuspõhimõtet ning samuti ka eh, tõhusa, eh, tõhusamad eh, seaduste põhimõtted peab analüüsima, kas Euroopa mõõde toob kaasa rohkem bürokraatiat või on tal lisandväärtus. meil on asepresident, kes on seotud eh, adekvaatse seadusandlusega Euroopa Liidus, peame olema ettevaatlikud, peame tegema Euroopa tasandil, mida ei saa teha liikmesriigi tasandil ja rohkem ega vähem, kui on olemas Euroopa lisandväärtus. praegusel hetkel äh, Eh, integreeritud turul võib öelda, et kui selline turg tekib, eh, siis on meil võimalik harmoneeritult eh, kontrollida hindu ning energia liigub takistamatult. kuid samas peab olema selles osas väga ettevaatlik, sest tuleb respekteerida lähimus- ja proportsionaalsuspõhimõtet, mis on väärmiselt olulised selleks, et Euroopa kodanikud usaldaks Euroopa institutsioone. suur tänu ja järgmisena Pilar Ajuso. suur tänu teile, härra esimees, lugupeetud härra volinikukandidaat. Te, eh, õigusasjade komisjon on öelnud, et teil ei ole huvide konflikti, tema, tegu on pädeva eh, komisjoniga Eh, kuid siin eh, on mõned vasakpoolsed eh, on hakanud tegutsema, kes on palju rohkem huvitatud selleks, et igasuguseid laimu jutte siin korratada, kui sellest, kas te olete valmis olema, kas te olete pädev olema volinik. ning võttes arvesse, millised ohud seotud Euroopa gaasiga varustamiseks va, va, ka, varustamisega, kuidas peaks toimima Euroopa eh, välispoliitika tegutsema järgnevatel aastatel, millised meetmed oleks vajalikud eh, selleks, et eh, kindlustada meie välispiire ning milliseid uusi transporditeid tuleb kasutusele võtta. suur tänu teile! minu soo-, mina sooviksin, et, et nii-öelda see South Streami koridor hakkaks toimima, et oleks absoluutne garantii Eh, selle kohta, et respekteeritakse Euroopa seadusi. peame eh, selle lõunakoridori eh, kasutusele võtta, me peame kasutusele võtma stiimulid selleks, et et oleks olemas see nii-öelda teine koridor selleks, et, et eksi, et garanteerida tarbimiskindlust, samuti peame tegutsema samamoodi Läänemere piirkonnas, peame Läänemere äh, Eh, energiavõrgu ühendama ülejäänud Euroopa energiavõrguga, selle on oluline, sest see garanteerib meie energiasõltumatuse. samuti peame eh, toetama eh, kohaliku tähtsusega energiaallikate kasutusele võtmise, nii palju kui meie võrgud seda, võrgustikud seda võimaldavad. peame suurendama oma energia iseseisvust, siis ostame vähem, me peame gaasitarnijatest vähem sõltuma ning äh, Eh, see tähendab ka vedelgaasi eh, kas-, eh, sõltuvust vähendama, peab kasutama HPS-i kasutusele võtmist Lõuna-Euroopas. me ei saa ainult ühtedest toodetest, ühtedest tarnijatest sõltuda, sest kui mm, toimub kriis, mida siis teha, pea, meil peavad olema suured ostuvõimed, peame ühendama oma ostuvõimed, sest Euroopa võib olla äärmiselt võimas ostja mina kui volinik, kui Euroopa ettevõtmed, võtted otsustavad koos, üheskoos ostuplatvormi e, e, luua e, kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni konkurentsireeglitega, siis mina selliseid platvorme, selliseid otsuseid toota, toetaksin. Euroopa saab oma seisukohti palju tugevalt parandada. suur tänu teile, härra volinikukandidaat. ja nüüd proua Jüte Kuteland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 alternatiivsetest energiaallikatest ja energiavarustuskindlust, et see olevat tähtis. ja kas te kavatse nüüd äh, võidelda ka selle eest, et liikmesriigid püstitaksid endale suuri eesmärke nendes valdkondades? kui teie vabandust, te olite väga passiivse, passiivne, kui te rääkisite äh, nendest eesmärgidest, te ütlesite, et tuleb edasi minna, aga ma tahtsin teada, kui kaugele siis edasi minna. siis sooline võrdõiguslikkus ja kõnelejalt võetakse kõne, telefon, mikrofon. Vamos a ver, empezaré por la política marítima. alustan merenduspoliitikaga. merenduspoliitika probleem on see, et peame teadma, milliste emissioonidega on tegemist, enne seda, kui me, me hakkame eh, me eesmärke seadma, peame teadma, millised emissioonidega on tegemist. ning eh, Euroopa praegusel hetkel on käivitanud intelligentse jälgimise ja raporteerimise süsteemi e, e, ning sellest hetkest alates võime ka hakata otsuseid langetama, kuid eh, kuna meretranspordi eh, probleem on globaalne, eh, sest laevad liiguvad kõigil maailma meredel, oleks hea, kui see, need reeglid kehtiks kogu maailma merelaevastikule. seega Rahvusvaheline Merendusorganisatsioon oma järgneval kohtumisel Äh, otsustab, kas ta langetab otsuseid selles äh, valdkonnas või mitte. kui nemad ei otsusta, siis teeme selle meie Euroopa tasandil. meie soovime, et meie et laevad oleks ähm, energiatõhusad. mis puudutab äh, julgeoleku eesmärke, siis mina sooviksin, et varustuskindluse osas me tegutseksime kõigil rinnetel nii-öelda äh, et kõikide riikide jaoks suudaksime garanteerida varustuskindluse. praegusel hetkel on Ukrainaga seoses meil kõigil probleem, sest äh, tegu on konkreetse geopoliitilise probleemiga. kuid samas äh, Vahemere lõunapiirkond võib tekitada probleeme teisel ajahetkel. see tähendab seda, et, äh, et on vaja energiaühendusi teha, et, et energia liiguks mõlemas suunas Äh, sellega on vaja pikalt tegeleda, kuid, sest mina arvan, et varustuskindlus äh, on äärmiselt oluline Euroopa Liidus, mis soovib olla konkurentsivõimeline maailmas. Äh, proua Hanna, Hanna Virkunen. aitäh, härra esimees, härra Kanjete. me teame, et praegusel hetkel arutelud ja äh, otsuse tegemised energia ja kliima valdkonnas on äh, erinevates kätes. kliima ja energiapoliitika on olnud lõhustatud ja meil ei ole sellist suuremat pilti, mida vaadata, kuid seda valdkonda ei ole võimalik üksteisest eristada, on tähtis, et ettevõtetel oleks võimalik saada energiat, mida nad saavad endale lubada, aga mis oleks ka keskkonnasõbralik. Junckeri komisjonis nüüd on energia ja kliima kokku pandud ühte portfelli ja see võib probleemi lahendamist lihtsustada. uus komisjoni kolleegium äh, alustab oma tööd novembris. härra Kaniete, te olete juba toonitanud siin äh, keskkonnasõbralik kui majanduskasvu ja töökohtade tähtsus. tahaksin teada, mida teie arvates ja kõnelejalt võetakse mikrofon? An answer if you understood anything. no no, no ja.... vastake, kui saite aru, ütleb härra esimees. nii et mis oleks järgmine samm keskkonnasõbralike töökohtade suunas. Euroopa Liidus tuleb kohe kindlasti välja töötada selged reeglid, et investeeritaks tehnoloogiasse, peavad investorid teadma, et milliseid reegleid kasutatakse. see tähendab seda, et oktoobrikuus äh, ülemkogu võtab vastu kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta paketi, siis me alustame koostööd komisjoniga ja ma olen kohe kindlasti kaasatud täiel määral sellesse dialoogi ja siis meil tuleb vaadata, kuidas heitmetega kauplemise süsteemi üle vaadata ja edasi arendada, milliseid muutuseid teha energiatõhususe direktiivi, kuidas liikmesriikide äh, kohustused paika panna, kuhu, kuidas see uus haldamissüsteem paika panna. nii et väga tähtis on teada, millised on need reeglid tulevikus. kliimamuutuste poliitikat tuleb tõesti hakata järjekindlamalt vaatlema ja koos Junckeri paketiga on meil tõesti võimalik pöörata majanduskasvu ja töökohtade loomise osas Euroopa õigele kursile. energiatõhusus, alternatiivsed energiaallikad on väga tähtis valdkond, aga me ka energia kanalite ühendamisse panustame väga palju, siin on tõesti ülipalju võimalusi kui meie oleme esirinnas äh, keskkonnasõbralike tehnoloogiate väljatöötamisel, madala süsinikusisaldusega tehnoloogiate väljatöötamisel, siis ülejäänud järgnevad meile ja me ei ole juhid mitte ainult Pariisis, vaid äh, me peame olema esirinnas ka siis, kui tehnoloogiaid välja äh, töötatakse. aitäh, kallid kolleegid, ma väga vabandan, aga ma pean teid tõesti katkestama, kui äh, aeg on läbi, see on demokraatlik reegel. järgmisena proua Theresa Griffin aitäh, volinikukandidaat, kuigi te müüsite oma aktsiad äh, naftaettevõtetele siiski juhtisite neid ja teil on väga tihedad suhted naftatööstusega. kuidas te selles valgkon-, valguses kavatsete jääda erapooletuks oma tulevases töös? paljudes Euroopa osades energiahinnad tõusevad ja eriti just äh, vaesed ja haavatavad ühiskonnakihid on sellest eriti puudutatud. mitte ükski kodanik ei peaks valima selle vahel, kas kütta oma maja või osta süüa nii et millised oleks teie konkreetsed ettepanekud äh, volinikukandidaat selleks, et energiavaesuse vastu võidelda? ja tahaksin, et selgitaksite ka oma kommentaari, kui te ütlesite, et on raske pidada arutelu meeste ja naiste vahel ja ütlesite, et mehed on äh, äh, intelligentsemad. aitäh, härra volinikukandidaat uh,. I have no problems of debating with women, you have seen this. mul pole mitte mingit probleemi pidada arutelusid äh, naistega äh, see oli viga, mille tegin minevikus, ma vabandasin selle eest. Te nägite täna, et ma olen tõesti võimeline naistega vestlema. jah, tõesti väga tähtsad küsimused. ma olen väga sõltumatu, ma olen terve oma elu sõltumatu olnud. ma arvan, et ma olin Euroopa kõige kuulsamate aktsiate omanik. aga toona ma tõesti olin selle Green Goal rühma liige. ma olin Green Group rühma liige, seal ma toetasin ju ka rohelist energiat, tegin seda minevikus ja kavatsen teha seda tulevikus, siin ei ole huvide konflikti. ja peale selle meil on ju volinike käitumisjuhised ja seal on selgelt kirjas, kuidas edasi minna ja ma kavatsen sellest kinni pidada. väga küsimus äh, haavatavate tarbijate kohta on tõesti väga tähtis kõigepealt tuleb tõesti ühine definitsioon nende kihtide kohta paika panna ja siis mõelda, kuidas sellele probleemile laheneda. meil peaks olema tõesti ühine lähenemine energiapoliitika sees või ka erinevate sotsiaalsete poliitikate raames oleks tähtis, et meil oleks nutikad mõõdikud selleks, et äh, nad Äh, maksaksid vähem energia eest, et nende hooned oleks paremini soojustatud äh, ja kui riik annab äh, toetusi hoonete ehitamiseks, siis haavatavad ühiskonnakihid peaksid olema eelistatud selleks, et nende ühiskonnakihtide kulud oleksid väiksemad, et tõesti, meil tuleb aidata neid raskuseid inimesi. see, kuidas seda toetust anda, otsustab iga liikmesriik ise, aga tegemist on väga tähtsa küsimusega. aitäh! proua Krustet. suur tänu teile. mina olen naine ja leian, et äh, härra Juncker oli, mm, tal oli õigus, äh, kui ta teile selle portfelli pakkus, sest ta tunnetas suurepäraselt neid teemasid, mida, mis selle äh, portfelliga kaasas käib, ma mm, hindan kõrgelt teie otsusekindlat esinemist, teie soovi töötada koostööd Euroopa Parlamendiga ning äh, seni pole meil veel olnud kuulamistel tunnet, et tegu on pädeva isikuga, nagu teie seda olete. Äh, härra volinikukandidaat, äh, süsiniku vaeses ühiskonnas on süsiniku hüüdmine ja ladustamine väga olulisel kohal. õnnetuseks on Euroopa Komisjon otsustanud kõigest kolmsada miljonit eurot määrata ühe Äh, projekti arendamist, milleks on siis äh, CO kahe äh, ladustamine. ja kui ja te ei ole rääkinud veel CO kahe säilitam-, ladustamisest, mis on väga oluline teema. ma arvan, et süsiniku kogumine ja säilitamine on väga oluline, sest see eh, mõjutab meid väga eh, pikka aega. praegusel eh, hetkel on paljudes riikides väga olulisel kohal ning selleks, et need riigid saaks kasutada oma energiavarusid, peame me suutma välja töötada CO kahe kogumise ja säilitamise. praegusel hetkel on kuus programmi sellega seotud. Nendest kuuest programmist äh, on neli programmi läbi kukkunud, äh, kaks, äh, üks Hollandis, teine Suurbritannias, mis võivad veel tulemusteni jõuda. on teisi projekte Eh, mis, eh, mida toetab projekt eh, üheksa kolm üks. ning on liikmesriike, mis seda projekti toetavad. eriti Suurbritannia <laughs> toetab seda projekti. nii et mina kavatsen selliseid projekte tulevikus toetada, et teadusuuringud, teadusarendus toimuks edasi eh, selles valdkonnas ning eh, tuleb mobiliseerida ka finantsvahendeid, sest see on oluline, sest süsi on väga oluline eh, energiaallikas. praegusel hetkel muidugi võib öelda, et neid on väga kulukad, kuid praegu arutatakse võimalust säilitada, koguda ja säilitada patareide abil. praegusel <laughs> hetkeks peaks, peame muidugi välja töötama uusi säilitusvahendeid. suur tänu ja nüüd saab sõna Joolainen. ma esitaksin teile isikliku küsimuse. Te rääkisite mitu korda, et teie volinikuna soovite olla äh, energiaallikate osas erapooletu, vrakkimise ja kõikide muude osas. energiavolinikuna on see õige, aga kui te vastutate kliimavaldkonna eest, siis on see täiesti vale. kui Euroopa Liit tahab olla eeskujuks, siis tuleb fossiilsete kütuste kasutamine lõpetada. Nende küsi-, kütuste kasutamist ei peaks suurendama, vaid hoopis vähendama, nii et tõesti, tegemist on poliitilise huvide konfliktiga ja ma eeldan, et äh, kui lobiistid piisavalt survet avaldavad, siis te hüppate valele poolele isiklik küsimus. Te mainisite volinike käitumisjuhist, et te peate olema sõltumatu nii isiklikult kui ka perekonna, perekondlikus mõistes. kas on tõesti, et teie õemees, teie õemehel on aktsiaid äh, naftaettevõtetes ja kas te palute härra Junckerilt, et tema teile seda portfelli siiski ei usaldaks? härra volinikukandidaat, palun, teil on sõna vastuseks. härra Lainen, ma rääkisin tuumaenergiast ja frakkimisest. ma ütlesin tuumaenergia osas, et äh, minu jaoks on väga tähtis tuumaenergia ohutuse tagamine ja hoolitseda selle eest, et tuumaohutuse kõige kõrgematest standarditest peetakse Euroopa Liidus kinni. vrakkimise puhul ütlesin, et iga liikmesriik otsustab ise vastavalt nõukogu soovitustele. ja kui vaja, siis vaadatakse need reeglid üle. ma olen väga läbipaistev kui mind on volinikuks nimetatud, siis kõikidel koosolekutel naftatööstuse ettevõtete esindajatega, lobistidega annan teada täpselt, millest räägiti ja miks tõesti kavatsen oma tööd korraldada täiesti läbipaistvalt. olen öelnud, mida olen öelnud, lõin, müüsin aktsiaid maha, isegi kui huvide konflikti ei olnud, sest ma ütlesin, milline ettevõte see oli. tegemist oli logistikaettevõttega, mis ladustas naftat. ei minu naine ega minu äh,, ei minu naisel ega poegadel ei ole nendes ettevõtetes aktsiaid. ma tõesti hoolitsen puhaste energiaallikate edasiarendamise eest. mis puudutab süsinikku, siis on riige nagu Poola, millel on selge probleem ja nad peavad välja töötama süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise süsteemi. selleks, et jõujaamad saaksid seda süsinikku kasutada ja sellepärast tuleb meil tõesti kõige tõhusamad tehnoloogiat välja töötada. meil ei ole võimalik energiasegu päevapealt muuta ja sellepärast on väga tähtis äh, need tehnoloogiad välja töötada. ja tulevikus tuleb panustada keskkonnasõbralikele puhastele energiaallikatele, aga meil on päris pikk tee veel minna. ja tõesti, nagu ütlesin, tuumaenergia osas maksimaalsed standardid soovin paika panna. And the last question viimane küsimus, Herbert Roil. vastupidiselt avalikule muljele ei tundu siin olevat mitte ühtegi rahvusvahelise naftatööstuse esindajat, vaid siin on ühe eduka väikese ettevõtte juht Äh, kus oli vähem kui viiskümmend töötajat, kus on siin huvide konflikt, ta müüs oma aktsiad maha, tema naine ja ka tema pojad müüsid need aktsiad maha, nad ei oleks pidanud seda tegema. nüüd räägite vanaemast, vanaisast, äh, õemehest, ei tea kellest veel, see asi on liiga kaugele läinud ja ei ole absoluutselt enam äh, asjalik. kaks küsimust teile. kuidas te soovite, minu arvates oli see väga hea, et äh, kuidas te soovite kliimapoliitikaga tegeleda ja te näe, olete näidanud, mida te oskate, aga kuidas te ka konkurentsivõime ja soodsate hindade eest võitlete ja mida saab volinik teha selleks, et äh, gaasitarnete katkemise vastu Venemaalt lõpetada? aitäh ja härra volinikukandidaat! aitäh, härra Roil! viimane osa küsimusest sellel suvel tehti Euroopa Liidus väga tähtsaid koormusteste, eriti pärast kriisi puhkemist Ukrainas, selleks et näha, kuidas me reageerime või mida me teeme, kui gaasitarned Venemaalt lõpevad. piirkondlik koostöö on siin väga tähtis väga nutikalt tuleb erinevaid energiaallikaid jagada ja sellega on meil võimalik probleem lahendada üleminekuperioodil. aga tulevikus meil tuleb tõesti oma energiaallikaid mitmekesistada, meil tuleb lõunakoridor välja ehitada, meil tuleb tõesti ka maagaasi tarnimiseks äh, paremad sõlmpunktid välja ehitada ja tõesti konkurentsivõimet tuleb parandada meil tuleb ka siseturg energia jaoks välja töötada ja siseturg toimib hästi ja on konkurentsivõimeline. juhul, kui hinnad on kõikides erinevates liikmesriikides samad ja nagu öeldud, meil tuleb energiaallikaid mitmekesistada meil tuleb energiat tõhusamalt kasutada ja ainult niimoodi on meil võimalik ka tagada paremat energiavarustuskindlust. ma olen veendunud, et Euroopa Liit on võimeline välja töötama äh, paremat äh, äh süsteem energia säästmiseks, parema süsteemi süsinikdioksiidi kogumiseks ja säilitamiseks ja niimoodi olla konkurentsivõimele ja meil tõesti tuleb mõelda ka kliimamuutuste vastasele võitlusele ja tõesti roheline energia on Euroopa Liidu jaoks suureks võimaluseks. suur tänu, härra volinikukandidaat, teie vastuste eest, ütleb härra Puusek me oleme sellega küsimuse, küsimuste ja vastuste vooru lõpetanud oma kuulamisel ja nüüd äh, võtame selle arutelu kokku ning äh, härra volinikukandidaat, te saate sõna uuesti.